ja äh, proua Ford, kes on siis äh, pädev raportöör meie poolt, äh, saab kõigepealt sõna, et tutvustada oma mõtteid ja seejärel saame asja arutada. proua Ford, teie kord, palun. suur tänu, härra esimees. suur aitäh ka lühikese ülevaate eest. ma pean tunnistama, et olen üsna frustreerunud hetkel, sest et äh, ühegi parlamendikomisjoni raportöör ei ole minu poole veel pöördunud, sain eile õhtul küll variraportööride nimekirja ja loomulikult teeme üheskoos selle kallal tööd. Neil on olnud pädevus mitmetes erinevates valdkondades, sealhulgas vastutuse osas äh, ja ka seda õigusakti peab uuesti analüüsima. nii et nende pädevus jääks ikka selliseks, nagu see alguses oli, nii et tundub, et, et see on kõige mõistlikum lähenemine. Nad kõik olid kutsutud ka mitteametlikule kuulamisele, mis leidis aset teisipäeval, tahaksin tänada äh, meie komisjoni liikmeid, kes seal kohal olid, saime sealt väga palju äh, kasuliku informatsiooni keskkonnakomisjoni üks variraportöör oli seal kohal, aga ma arvan, et peame liikuma edasi ja peame kaasama äh, mitte ainult keskkonnakomisjoni liikmeid, vaid ka võimalikult äh, suure hulga parlamendiliikmeid laiemalt, tegemist on ju väga olulise teemaga. esiteks me räägime siin nafta ja gaasi tootmise ohutust, aga võtke arvesse seda, et tegelikult sai äh, see alguse juhtumist Mehhiko lahel. paljud äh, tööstussektori äh, osaliste jaoks oli tegemist lihtsalt väga suure katastroofiga, aga see ei vabanda välja seda, et eirati ohutusreegleid kui väga ülbelt suhtuda ohutusreeglitesse, kui seda teevad nii järelevalvajad kui ka ähm, sektoris tegevad ettevõtted ise, siis see on täiesti vastuvõetamatu. nüüd hetkel on nii tööstussektori kui järelevalvajate kui ka seadusloojate jaoks võimalus tagada see, et selline asi enam kunagi ei korduks. kui ma selle teemaga tegelema hakkasin, siis äh, uurisin eriti süsteemi, mis lei-, mis toimub näiteks Põhjameres. ja äh, seal on olukord äh, juba rohkem edasi arenenud, nii et kui samasugust süsteemi oleks kasutatud ka Mehhiko lahel, siis sellist katastroofi ei oleks toimunud. seega tuleb ühelt poolt tagada seadusloomeline töö ja teiselt poolt äh, kaasata ka kogenud järelevalveamet ja kui seda tehakse, siis peaksime olema kaitstud. sellepärast olengi käinud välja äh, idee, et head tavad või parimad tavad, mida me näeme äh, juba ellu rakenduvad teatud liikmesriikides, peaks äh, levima kaugemale. veel üks teema, millega ma tegelesin, on sõltumatu järelevalve mõningates liikmesriikides see süsteem juba töötab, teistes mitte, jällegi on siin tegemist parimate tavadega, mida tuleks jäl-, järgida. teisipäeva pärastlõunal kutsuti mind komisjoni selleks, et kohtuda ähm, Põhjamere nafta puurimise järelevalveametite foorumiga ja tegelikult sinna on sinna kuuluvad nüüd ka itaallased, maltalased, prantslased, nii et Vahemere piirkonna riikidest inimesed. ja oma raporti ettepanekus olen teinud ettepaneku, et Järelevalveametite vaheline andmevahetus selleks, et kõik järgiksid parimaid tavasid, ei peaks olema mitte ainult Põhjameres, vaid ka Vahemeres ja kolleegid on mulle andnud märku sellest, et nad on loomas praegu selliste Vahemere mm, ava, äh, Vahemere avamerel nafta tootmise järelevalveasutust. nii et tundub, et mingisugune edasiminek on toimunud. kõige olulisemaks prioriteediks on vältida katastroofe äh, kirjas, mis läks äh, komisjoni esimeeste äh, konverentsile, esimeste konverentsile, on see, et siin räägitakse Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanismist, siin on kirjas, et seda mehhanismi tuleks tugevdada ja seda äh, Euroopa Liidu äh, katastroofi ennetamise raamistikus laiemalt. tsiviilkaitsemehhanism tegeleb äh, reaktsioonivõimega, aga tsiviilkaitsemehhanism ei ole vastutav katastroofi ennetamise eest. nii et enne, kui me tahame selle ülesande äh, selle katastroofide ennetamise ülesande andnud mõnele Euroopa Liidu ametile, siis me eksime. tegelikult on katastroofi ennetamine äh, selline äh, laiem lähenemine, mis peab kaasama nii seadusloojad, ettevõtted kui ka mm, järelevalveametid äh, vastasel juhul me lihtsalt äh, ei tegele tõeliste probleemidega. tsiviilkaitsemehhanism tegeleb küll aga reaktsioonivõimega ja Mehhiko lahe puhul oligi see reaktsioonikiiruse võime liiga väike. ja sellepärast on äh, väga hea meel mul näha seda, et Põhjameres äh, tööstussektoris järjest rohkem investeeritakse äh, naftareostuse kontrolli vahenditesse. ja minu arvates on siin ka EMSA-l ehk siis Euroopa Meresõiduohutuse Ametil oma roll. Nende roll võiks olla järjest suurem avamere reostuse ka tegelemisel ja et nende roll ei peaks piirduma vaid laevaliiklusega, nagu see, seda praegu on Nad rääkisid ka teisipäeval kuulamisel ja sellest, sellest, et milline on olemasolev võimekus, kindlasti on ruumi ka võimekuse tõstmiseks või siis vähemasti selle nii-öelda ümberjagamisel. aga üksmeelel ollakse selles osas, et lähenemine võiks olla koordineeritum, selleks, et reaktsioonikiirus oleks samuti suurem. teisipäevasel kuulamisel rääkisime ka sellest, et kui öö, äh, suletud meres, näiteks Mustas meres leiaks aset selline reostus, siis oleks oht ka suurem ja seda olulisem on öö, äh, reaktsiooni kiirus. eriti kui võtta arvesse seda, et kõige tõenäolisem on selline reast, reostus leiab aset väljaspool Euroopa Liidu piire, näiteks Põhja-Aafrika rannikul nii et isegi, kui see on väljaspool Euroopa Liitu, siis kindlasti ka seal nende vetega tegelemine oleks meile kasulik. suure rõõmuga näen seda, et järjest rohkem on näha üksmeelt andmevahetuse osas ja äh, raportis kasutan äh, selliseid sõnu, et äh, ohutus on siin esmatähtis, aga Äh, hetkel on olukord selline, et tööstuses äh, jagatakse infot äh, võib-olla riikliku järelevalveameti piires, aga mitte rahvusvaheliselt, seda tehakse ka mitteametlikult ja kindlasti kohene teavitamine mitte ainult Euroopa Liidus, vaid üle maailma on väga oluline selleks, et kõik erinevad ettevõtted saaksid üksteiselt kiiresti õppida, kui on äh, mingisugune oht. vastutuse küsimusest keskkonnakomisjon on minevikus olnud selle eest vastutav ja samuti ka äh, jäätmekäitluse raamdirektiivi osas ja mm, äh, merendusraamdirektiivi osas. ja peab kindlasti tagama selle, et selline töö ei jätaks mingisuguseid lünki sisse, nii et tuleb pädevuse küsimusi lahendada. nii et nagu ma ütlesin, kõigepealt peab tagama selle, et meie ohutusreeglid põhinevad parimatel tavadel ning mis äh, järjest nii-öelda äh, kasvavad. Äh, siis peab tagama järelevalve, järelevalveametite vahelise andmevahetuse selleks, et nemad oleksid teadlikud parimatest tavadest meil peab olema kasutada parim võimalik varustus selleks, et vältida äh, katastroofi ähm, veelgi suuremaks muutumist siis, kui see juba aset on leidnud. nii et need oleksid need peamised prioriteedid. ma tean, et läbi muudatusettepanekute kindlasti lisame siia äh, kindlasti veel nii mõndagi sisse, nii et äh, tahaksin kolleege juba ette tänada muudatusettepanekute eest. ja Peter Skinner äh, vist peab varsti lennuki peale minema, nii et äkki saaksime temale kõigepealt sõna anda. aitäh abistava selgituse eest, kolleeg Skinner saab nüüd kõigepealt sõna. Well, that's very kind of you. Um, ja väga kena tõesti, ega ma nüüd nii, ähm, ega mul nii kiire ka ei ole, kuulan siin suure huviga seda arutelu, aga igal juhul kasutan võimalust tänada raportööri ja variraportööri, variraportööre siiamaani väga tiheda koostöö eest. mina olin kuulamisel otsast lõpuni kohal ja äh, seal tõstatusid äh, elutähtsad küsimused ja see näitab, et meil on veel väga palju õppida mitte ainult Mehhiko lahe katastroofist, vaid ka sellest, et äh, sellel tööstusvaldkonnas ei saa lubada mingisugust enesega rahulolu. kindlasti on standardid ähm, järjest rangemad, aga ikkagi katastroofid aset leiavad, nii et selles tööstussektoris peame eriti tulenevalt keskkonna, tervise ja ohutuse küsimustest tulenevalt rääkima siin ka kohalikust kaalutlusõigusest, ettevõtetel ähm, ettevõtted on teatud seisukohtades sellepärast, et nad kardavad, et nad äh, jäävad ilma miljonitest, äh, aga ikkagi siin peab rääkima ka keskkonna kvaliteedist koha peal. kuulamisel sellest äh, ka pikalt räägiti, milline on see kohaliku taseme otsustusõigus, nagu öö, Te teate, proua Ford, siis tegelikult on tihtipeale need äh, avamere äh, puu-, äh, avameremaardlad nii kaugel rannikust, et seal ei ole võimalik kuidagi kiiresti inimesi abistada, samuti mõjutavad seal väga rasked ilmastikuolud Vahemeres ja Musta meres on, Mustas meres on samuti äh, sellealaseid muresid. tegelikult peaks aga tagama terve eh, Euroopa Liidu raames parimate tavade jagamise, me kuulamisel ka rääkisime sellest, et tundub, et on lahkeliseid sellises, selles osas, et kuidas need, neid tavasid järgitakse, nii et on, teil on täiesti õigus, kindlasti esitame ka muudatusettepanekuid. üks teema on see nii-öelda sulgeseade Mehhiko lahes me nägime, et oodati seda, et see sulgeseade ehitataks oli puudu ka ähm, väga kõrgtehnoloogilisest varustusest, võttis lausa kaks kuud aega, et see sinna kohale jõuaks. Euroopa Liidus kindlasti me ei tahaks, et me peaks paari päevagi ootama, aga logistiliselt võib see aega võtta lausa üheksa kuni kolmkümmend päeva. nii et läbi selle raporti peaksime avaldama survet selleks, et see ajaperiood ei oleks nii pikk, et äh, oleks ka meil saada kogu info selle kohta, et miks see nii kaua, palju aega võtab ei ole äh, mingisugust sellist üldist sulgeseadet, on see spetsiifilised, tundub, et äh, sellega tegeleb vist hetkel Chevron. nii et kui peaks vajadus tekkima, siis peaksime olema võimelised ka äh, kaevud sulgeseadmetega sulgema. sotsiaaldemokraatidest ei tahaks me mingisugust õigustamist siit ei järelevalvete poolelt ega ka ettevõtete poolelt. ühtlasi tahaksime tagada ka selle, et ei oleks siin mingisugust õigusaktide kattumist, üks väga selgeid äh, probleeme siin on vältida ähm, konflikte järelevalve äh, tegevuste vahel kui hakatakse siin ühtlustama selle asul, et milline on see kõige madalam ühine nimetaja, loomulikult me soovime suuremat ja tihedamat koostööd, tahame vältida konflikte, mis võiksid viia äh, reageerimise vähenemisele ning äh, samuti vastutuse vähenemisele. et kui rääkida siin Euroopa Liidu naaberriikidest, siis suurendab see kulutusi, kui äh, me räägime siin Euroopa Liidu agentuuridest, siis äh, kui sinna kaasata, sinna on juba kaasatud tegelikult ka Euroopa Liidus äh, mitte olevad riigid. aga peame väga ettevaatlikud selles osas olema, et kui kaugele me saame minna. nii et sellised on meie üldised jooned sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ja rõõmustame väga selle üle, et töö, koostöö siiamaani on olnud väga tihe ja ootame äh, rõõmuga seda, mis edasi hakkab juhtuma. aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Kavalju. suur tänu, esimees, tahaksin kõigepealt tänada äh, raporti autorit, Vicky Fordi ja samuti ka variraportööre. mul on neli kommentaari raporti kohta ma olen neid juba arutanud ka raportööri ja variraportööridega. esiteks on raportöör keskendunud just Iirimaale. me peaksime pealkirjas siiski viitama ka öö, gaasile. teine punkt, raport keskendub just liikmesriikide rollidele. Euroopa tasand on siit puudu ja nagu me näeme, kui toimuvad suured õnnetused, siis ei ole mingisuguseid piire ja meil on vaja koordineerida Euroopa tasandil. meil on vaja konkreetseid reegleid Euroopa Liidu tasandil, ähm, komisjoni erinevate agentuuride vahel, meil on vaja rakendada häid tavasid, meil on vaja ka äh, läbipaistvust ja informatsiooni jagamist ühenduse tasandil. me peaksime vaatama näiteks äh, lennusektorid, see annab meile hea näite, kuidas saaks Euroopa tasandil seda koordineerida. siin on äh, mõningased kokkulangevused nende kahe sektori vahel ja lennundussektoris toitub toimib koordineerimine väga hästi, nii et me peaksime vaatama nende eeskuju. kolmas kommentaar. raport keskendub tööstuse rollile enamikes valdkondades toetan ka mina tööstuse rolli, kuid mis puudutab reguleerimist või standardite kehtestamist, koordineerimist, see peab tulema liikmesriikidelt ja ühenduse tasandil komisjoni poolt. ma olen nõus, et tööstus, tööstusel peaks olema eelkõige võimalus äh, Äh, just nemad peaksid vastutama ähm, äh, vastutustundlikult äh, ja ka rahastamise eest, kuid koordineerima peaks just ühisel tasandil. siin tuleb teha selget vahet avaliku ja erasektori rollide vahel. ja viimaks, raport keskendub Põhjamere piirkonnale, ma saan aru, miks, sellepärast et enamik tegevustest toimub just sealkandis ja North Sea Offshore Authorities Forumil on palju kogemusi, meie ülesandeks on nüüd need kogemused äh, sisse viia headesse tavadesse ja seadusandlustesse ka teistes piirkondades nagu Läänemere piirkond, Vahemere piirkond ja Musta mere piirkond. me ei tohiks ainult vaadata Euroopa piirkondi, vaid ka naabruspiirkondi, sellepärast et kui midagi juhtub näiteks Vahemerel, Põhja-Aafrika rannikul, siis mõjutab see ka Euroopa riike. nii et me peaksime laiendama seda ka naaberpiirkondadele tahaksin juhtida äh, ka kolmekümne esimeses artiklis olevale, kus on kirjas, et Euroopa Liidus põhinevatel ähm, ettevõtetel ei tohiks olla samasugused reeglid, kui nad töötavad väljaspool Euroopa Liitu. mina arvan, et ähm, meil peaksid olema ühtsed reeglid kõikidele meie ettevõtetele. suur tänu. Frau Hall proua Hall, palun. ka mina tahaksin tänada Vicky Fordi tema tehtud töö eest ja ka kuulamise eest, sest kõik, kes me seal olime, leidsime, et tegemist oli väga huvitava sündmusega. ma olen väga suures osas nõus äh, proua Fordi lähenemisega turvalisuse küsimusele. <clears throat> ma arvan, et on väga oluline et meil on mitmed kaitsemehhanismid, et me identifitseerime head tavad ja püüame neid levitada. ma tahaksin tugineda sellele, mis tekstis juba olemas on ja seda pisut laiendada. ma tahaksin muuta kolme äh, teksti osa. esimene on küsimus mida me teeme selleks, et tagada et liikmesriigid vastavad kõrgeimatele standarditele ja headele tavadele. ma arvan, et siin on väike puudujääk, raport on väga hea, keskendudes sellele, et liikmesriigid peavad tõepoolest jälgima häid tavasid, kuid siin ei ole kirjas, kuidas me tagame, et meil ei ole mingisuguseid äh, riike ega ettevõtteid, kes hoolimata info jagamisest ja kõigest muust, ükskõik millisel põhjusel, e, ei jõua nende kõrgemate standarditeni. see on väga keeruline küsimus, sest ma toetan Vicky Fordi muret, et lihtsalt Euroopa Liidu tasandil kontrollimine ei too endaga reaalseid tulemusi ja North Offshore Forumi kohta me peaksime vaatama, kuidas äh, nad juba kaasavad teisi piirkondi, nagu näiteks Vahemere piirkonda. ma, mul tekib küsimus, kas see on tõepoolest see tee, mille me peame valima, äh, kas me saame niimoodi tagada, et meil on teatud äh, miinimum head tavad kas me saame seda saavutada läbi praeguste mehhanismide tugevdamise? ma leian, et kui on pretsedent äh, nagu telekommunikatsiooni direktiivi puhul, kus me otsustasime minna ja öö, äh, luua öö, äh, reguleerijate organismi, selle asemel, et luua komisjoni agentuuri mm,, ma arvan, et meil, see on väga huvitav näide, meil peab olema siin teatud tugevdamine. ja kuulamise ajal äh, üllatas mind EMSA äh, entusiasmi puudumine. praegu ei ole neil tõepoolest võimekust selle probleemiga tegeleda, me peaksime neile selle tagama. ma arvan, et õige tee on tugevdada reguleerijate enda rolli muidugi on küsimus ka infovahetuses, mis toimib riiklikul tasandil praegu, kuid mitte erinevate riiklike reguleerijate vahel, nagu Wikiford ka välja tõi. see on praegu nõrkuseks. see oli esimene punkt. teised kaks punkti. mis puudutab Euroopa Liidu regulatiivset raamistikku, siis siin on puudujääke, mis puudutavad vastutust ja keskkonnavastutuse direktiiv on väga hägune ja mitte piisavalt täpne ja selle ulatust tuleks laiendada. ei ole kindel, kes vastutab keskkonnakahjude eest. ja ei ole ja ei tagata ka saastaja ähm, vastu, rahalist vastutust ja lõpuks ma oleksin pisut lootusrikkam, mis äh, puudutab Euroopa Liidu äh, ettevõtteid väljaspool Euroopa Liidu vesi. ma arvan, et me peaksime tagama, et äh, Euroopa Liidu ettevõtted teevad tihedat koostööd, et nad järgiksid Euroopa Liidu standardeid. ma arvan, et ähm, on täiesti realistlik, et me ootame Euroopa Liidu ettevõtetelt, et nad äh, rahvusvahelisel tasandil järgiksid samu standardeid, mis Euroopa Liiduski, aitäh. Auri Vahasi. Äh, sõna saab kolleeg Rivasi suur tänu, härra esimees, kasutan võimalust, et samuti tänada proua Fordi tema avatud lähenemise eest muudatusettepanekute osas. tahaksin siin keskenduda neljale punktile, esiteks ennetus, teiseks koostöö, järelevalve ja äh, vastutus, see viitab ka mitmete eelkõnelejate öeldule. kõigepealt ennetamise osas, kui me vaatame, mis toimus näiteks Fukushimas ja Mehhiko lahel, siis seal on äh, kak-, seal on üks ühine nimetaja, nimelt meil on väga mm, kõrgtehnoloogilised vahendid, aga kui leiab aset õnnetus, siis näeme, et Mehhiko lahel ei suudeta parandada ära äh, ühes puurkaevus tekkinud äh, auku, ja kui on vaja tuumareaktorit äh, jahutada, siis jälle ei tea, mida teha. nii et äh, tuleb ikkagi paremini riske hinnata. ja mis on väga üllatav, on see, et äh, on toimunud erinevaid naftapuurimise õnnetusi ja on peab rõhutama just nimelt seda, et kõik ettevõtted pannakse, paneksid selleks eesmärgiks raha kõrvale, et nad oleksid võimelised leidma lahenduse siis, kui leiab aset õnnetus. ja siin ma räägin just Mehhiko lahest ja mitte ilmtingimata tuumaõnnetustest. variraportöörid võtsid juba sõna, väga oluline on tõesti Äh, kogemusi jagada, igal lehel ettevõttel on oma erinevad kogemused, aga kuidagi neid kogemusi äh, ei jagata ja ma olen äh, üsna soodsal positsioonil selles osas, et EMSA oleks suurem pädevus, olen nõus ka, aga sellega, mida siin öeldi, et peab olema teatud järelevalveametite kogum, kes annab hinnangu nendele Euroopa standarditele, sest et mis kasu sellest muidu on. ja teadke, et seda on ikkagi väga raske saavutada. kui härra Odinger nõustus, nõudis seda, et korraldatakse neid vastupidavusteste, ja et oleks ekspertrühm, kes kontrollib kõiki neid tuumareaktoreid, siis äh, mitmed liikmesriigid, sealhulgas Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, äh, ütlesid, et ei. aga siis, kui on õnnetus, siis teate isegi, et radioaktiivne pilv piire ei tunne ja sellepärast peab olema selline järelevalvajate öö, amet või organism, mis annab hinnangu kõikidele Euroopa Liidus välja töötavatele standarditele, sellepärast et riskid õnnetuse puhul on lihtsalt liiga suured. nii et selles osas peaks nüüd küll midagi ette võtma. ja teiselt poolt äh, vastutus, seda tuleks äh, täpsustada selles osas, et kui äh, üks ettevõte tegeleb puurimisega kas väga sügavates vetes või keskmise sügavusega vetes, siis on Äh, neil ikkagi keskkonnaalane vastutus, sellega tuleb arvestada ja et kahjutasude osas oleks ka selge, et nemad äh, ka, hüvitavad ka kogu selle kahju, mis tekib näiteks naftareostuse puhul, aitäh. daamid ja härrad, armsad kolleegid, me peame kella vaatama, sest meil on ka teisi päevakorrapunkte, seetõttu jätkaksime siin nüüd paari raportööridele, me andsime natukene pikemalt sõna, nüüd ainult kaks minutit. Paul Rüübik, palun kõigepealt. ja aitäh, härra esimees. kui me vaatame Ameerikas tehtud, siis see aruanded ja pädevused eh, selles valdkonnas võiksid olla meile eh, eeskujuks, me võiksime võtta eh, ameeriklaste aruande lähtedokumendiks, lähtedokumendiks, millele me toetume. see ei puuduta mitte ainult maagaasi ja naftat, vaid meie meresid ohustavad ka äh, tuumakatastroofid, äh, seetõttu on väga oluline õigel ajal võtta ennetavaid meetmeid, aitäh! palju tänu ja härra Kiirek, palun! Äh, suur aitäh, härra esimees! tahaksin alustada pädevuse küsimusest pädevuste osas on pall nüüd äh, tööstuse poolel ja me kõik teame, kuhu see kõik viib, me ju teame, mis äh, Kariibi mere piirkonnas on juhtunud. me peaksime töötama välja uued äh, tehnilised standardid, standardid, mis ka tegelikult tagaksid seda, et igasugune puurimistöö äh, oleks võimalikult turvaline ja et oleks saadaval ka need sulgeseadmed ja teised sulgemisvahendid, selles osas olen siin härra Skinneriga nõus, seda tuleks edasi arendada. sama kehtib ka mm, ohutusnõuete kohta, nii et uued standardid tuleb välja töötada mitte ainult Euroopas, siin mainiti ka Läänemerd, Põhjamerd ärgem unustagem aga ka Kaspia merd, kus äh, on käimas ka äh, puurimine selleks, et leida naftat. nii et ka seal piirkonnas peaksid kehtima samad standardid. me ei tohiks anda litsentse ettevõtetele, kellel ei ole paigas mingisuguseid äh, tehnilisi ohutusreegleid. Oui. Merci, monsieur le président, excusez-moi suur tänu. Euroopa võib teha ära suuri asju, rääkida juustu pastöriseerimisest, rääkida autode, autodest, rääkida külmkappide elektri kasutusest. Euroopa Liit ei suuda tagada oma kodanikele turvalisust igas olukorras, mis kino siin toimub. kui, kui toimub äh, nafta puurkaevuõnnetus, siis äh, mida me teeme oma kodanike ees, mida me neile vastame? kui, kui ma loen siit, et me oleme mures sellepärast, et kontrollijad ja kontrollijad Euroopa Liidu tasandil ei too endaga kaasa lisandväärtust, kui ma loen siit, et kõigepealt kuulub vastutus tööstusele, kuidas tööstus kuidas tööstus on suutnud vältida oma vastutust. meil, meil on täna juba praegu kriitiline olukord ja me isegi ei tea seda. me peab olema kõrgendatud turvalisus ja me peame rajama Euroopa agentuuri, mis kohustab tööstust ja tootjaid kinni pidama julgeolekunormidest selleks, et vastata kodanike muredele. me peame seda tegema võimalikult kiiresti, aitäh. Dann würde ich ganz gerne, danke sehr. Äh aitäh ja nüüd ma annaksin lõpetuseks sõna veel lühidalt äh, komisjonile, palun. kas kedagi ei ole komisjonist? palun. <clears throat> suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile. kõigepealt tahaksin tänada raportööri suure pühendumuse eest ja ka meie ettevõtmistel osalemise eest. meil on väga hea meel näha sellist arutelu toimumas parlamendis. see raport või mingi dokument, kahjuks me muidugi ei kontrolli selle tagajärgi, kuid meil on väga hea meel, et on üleüldine üksmeel erinevate komisjoni liikmete, liikmete ja kogu parlamendi hulgas erinevate teemade suhtes, meie jaoks on see väga julgustav. me oleme ka praegu olukorras, kus me näeme, et parlamendiliikmed räägivad just nendest äh, teemadest, mis äh, meie teatises, mis äh, oktoobris ilmub, on käsitletud, nii et see tugevdab kindlasti ka meie jõupingutusi ma olen nõus, et võib-olla praegusel hetkel see tekst on analüütiline olukorra kirjeldus ja probleemide väljatoomine, kuid meie jaoks öö, öö, oleme me juba välja töötanud teatud lahendusi nendele küsimustele ja me võime teiega arutada, kas need lahendused on sobivad või mitte. ma arvan, et on väga tore ka, et väga suur hulk komisjoni liikmetest nõuab Euroopa tasandil lahendust, meie toetame seda kindlasti, samal ajal kui me muidugi peame kinni proportsionaalsusest ja subsidiaarsusest. ja me tagame ka selle, et Euroopa Liidu tasandil tegutsemine toimuks seal, kus on puudujäägid ja tööstuse roll on olnud üsna ambitsioonikas ja õigeaegne, kuid on välja toodud terve hulk valdkondi, kus tööstus võiks teistmoodi tegutseda. tuletan teile meelde, et tööstus on valmis nüüd oma ülemaailmse vastuserühma Global Response Group kokkuvõtteid esitlema Mm, tööstus töötab välja uusi tehnoloogiaid, uusi tehnilisi lahendusi, kuid mm, vastutustunde osas on veel puudujääke, nii et siin on avalikul võimul oma roll mängida ja me peaksime individuaalselt eh, pühenduma eh, individuaalsel tasandil nad pühenduvad muidugi turvalisusele, kuid kogu tööstuse tasandil on seda raske teha ja öö, kollektiivselt tööstus ei soovi vastutust võtta. ma arvan, et siin on võimalus järjekordselt avalikul võimul sekkuda ja kohustada kõigepealt julgeolekust kinni pidama. head tavad, head tehnoloogiad peavad olema standarditeks tehnol-, tööstuses. kuidas me selleni jõuame, kas see toimub läbi äh, agentuuri või läbi Järelevalveameti? Äh, kuidas me seda täpselt teeme, see on muidugi veel lahtine, me ootame teiepoolset panust sellesse arutelusse. me loodame, et me suudame ühiselt suveks välja töötada esimesed vastused ja lahendused ma tean, et meil on palju konkreetseid küsimusi, aeg on piiratud, ma ei hakka neile siin konkreetselt vastama, kuid selge on see, et me ei peaks lahendama küsimust, vastama küsimusele, kas meil peab olema sekkumine või siis ennetus, ma arvan, et meil peavad olema mõlemad. me peame tagama, et äh, riskid on minimaalsed, kuid me peame ka mõistma, et tegemist on tööstussektoriga ja tööstussektoris tuleb äh, riske hallata, kuid õnnetused võivad juhtuda ja kui õnnetused juhtuvad, siis meil peavad olema sekkumismehhanismid, nii et nende mõju äh, kodanikele ja majandusele oleks piiratud. ma tean, et aeg on piiratud, kuid mul on väga hea meel näha, näha, et siin on väga produktiivne, konstruktiivne arutelu käimas ja ma ootan teie edasist panust meie töösse, aitäh! palju tänu ja siis ma lõpetuseks annaksin sõna veel raportöörile korra. Um, suur aitäh kõigile märkuste eest, üritan neile väga paljudele märkustele siis ka vastata. kõigepealt peab selge olema, millest me üldse räägime nii et äh, igal pool või igal pool sügavas meres ei ole ilmtingimata kõrge rõhk ja igal pool madalas meres ei ole ilmtingimata madal rõhk. ma olen näinud üsna madalat äh, merd, kus äh, rõhk on kõrge ja vastupidi, kõrge või sügavas meres, kus äh, rõhk on madal. nii et ärgem eeldagem, et kui on juba auk puuritud, siis on see äh, ohtlik töö tehtud oluline on võtta konkreetse puurimiskoha põhine lähenemine. alustuseks Peter Skinneri märkustest, jah, tõepoolest me ei pea lubama seda, et äh, ühes piirkonnas alandatakse turvanõuete rangust, sellepärast et äh, teises piirkonnas see nii on. me peame ikkagi lati kõrgemale tõstma ja mitte võtma siin ühiseks lähenemiseks selle kõige madalama ühise nimetaja jah, meil peavad olema piisavalt äh, head äh, sulgeseadmete tehnoloogia selleks, et äh, leke peatada, on nüüd väljatöötamisel veel üks sulgeseade, selle on tellinud tööstussektor, minu arvates on tööstussektori kohustus ka selle eest maksta ja kindlasti peaks sarnased seadmed olema saadaval ka medi-, äh, ka Vahemeres, sellepärast et suur osa Vahemere vetest on ju väljaspool Euroopa Liitu. kui on mingisuguseid äh, märke äh, võimalikust plahvatusest, siis tuleb puurkaev sulgeda juba enne plahvatust ja äh, vastavalt parimatele tavadele oleme näinud, et see ongi just see kõige õigem lähenemine. nimelt inimesed koha peal peaksid saama seda otsustada, kuigi võib-olla see on üsna äh, kallite tagajärgedega. nii et selles osas olen härra Skinneriga nõus see on äh, osa parimatest tavadest ja selline tava on juba täiesti olemas. jah, me räägime nii naftast kui ka gaasist, aga kui on äh, leke, siis nafta on, ähm, naftaleke on ohtlikum, kuid just gaasiplahvatustes äh, saavad inimesed surma. loomulikult koordinatsiooni on vaja ja mitte ainult Euroopa Liidu tasemel, vaid võimalikult ka erinevate ettevõtete vahel, kes ühel merel tegutsevad ja EMSA saab siin mängida teatud rolli, selles osas olen nõus Fionaga EMSA väljendus väga täpselt selles osas, millist rolli nad suudavad mängida, nad ütlesid selgelt välja, et kõike nad teha ei saa. Nende kasutuses olevad laevad ilmtingimata ei öö, sobi näiteks sel juhul, kui gaasi on õhus ja kui ei ole tegemist naftareostusega, aga ikkagi peaks olema neile nad teadlikud sellest mingis, mil-, missugune varustus on saadaval üle terve Euroopa Liidu, et saaks kiiresti äh, reageerida. saastaja maksab põhimõte on täiesti olemas ja tundub, et õigusaktides see veel päris selgesti kirjas ei ole. ja see jääb Keskkonnakomisjoni pädevusse, nii et nemad peavad selle konkreetse vastutuse küsimusega tegelema vastuseks Jaaka, Fiona küsimuse või märkusele selles osas, et avalik sektor peab vastutama, jah, aga see peab olema selline kahepoolne lähenemine. avalik sektor ju tegelikult ise naftat ei puuri, nii et neil peab olema väga tihedad sidemed ka järelevalveametitega, selleks et äh, olla kindlad, et äh, tegelikult ka äh, ohutusreegleid järgitakse sõltumatu järelevalve on väga oluline, üks ettevõte, kes oli kohal ka teisipäeval, ütles, et jah, meil selline sõltumatu järelevalvaja on, kui toodab all, kui on tegemist allhankega, siis jah, me tellime sellise sõltumatu järelevalvega, see ei ole ju tegelikult sõltumatu järelevalve koostööst samuti siin võiks äh, tuua välja ühe probleemi, nimelt et on puudu oskuslikest inimestest ja äh, Ühendkuningriikide, või vabandust, Ameerika Ühendriikides tuleb välja, et on küll olemas järelevalveametid, aga et neil ei ole korralikku koolitust ettevõtte ja Järelevalveameti vaheline suhe peab põhinema austusel ja selleks, et see nii saaks toimida, on vaja kogemusi, kogenud inimesi. nii et siin on kindlasti ka väljaõppe ja koolituse aspekt. ja komisjon samuti rääkis sellest infovahetusest ja väljaõppest Mm, veel sellest, et standardid peaksid olema ülemaailmsed, loomulikult meie tahaksime, et kõik meie ettevõtted vastaksid kõige kõrgematele rahvusvahelistele standarditele, kui äh, latt äh, seatakse nüüd Euroopa Liidu tasemel, siis me tahaksime, et suuremad ettevõtted või äh, suurem hulk ettevõtteid neile vastaks. kui ei ole sellist sõltumatut järelevalvet, siis ei ole neil ka seda mm, äh, teist arvamust selle kohta, mida nad teevad. ja loomulikult, kui nüüd järelevalvajaks on riiklik naftaettevõte, äh, siis äh, see on ju huvide konflikt, sest et nemad ei ole mingisugune väline kolmas äh, sõltumatu isik. nii et seda peame veel pikemalt analüüsima tundub, et Euroopa Liidu seadusandlusega ei olegi siin kõige parem edasi liikuda. Äh, andmevahetus, jah, ma olen sellega täiesti nõus, meil peab olema võimalus neid andmeid nii-öelda äh, kokku koguda ja koos hoida on olemas juba väga laialdased struktuurid selles osas äh, tööstussektoris, aga need ei ole ilmtingimata kohustuslikud ja öö, mitte nii korralikud, nagu meile meeldiks. paremad sulgeseadmete rahastamine selleks, jah, seda tuleks rahastada, aga ma ei ole ilmtingimata kindel, et meil peaks olema siin mingisugune rahapada, pigem eelistaksin, et meil oleks need vajalikud vahendid nii et äh, ikkagi on vaja ka seda reostuse äh, piiramiseks äh, vajalikku varustust. nii et need on, olid ilmselt peamised märkused, mis eelkõnelejad välja tõid. palju tänu ja sellega võime lõpetada selle päevakorrapunkti arutelu. täpsemaid tähtaegu ma kahjuks ei saa panna paika, nii et jõuame siis järgmise päevakorrapunkti juurde, raadiospektri poliitika ja ma annan sõna kohe Gunnar Högmarkiga, liigume kiiresti edasi. palju tänu, härra eesistuja um,. Like... suur aitäh kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege ja variraportööre paljude muudatusettepanekute eest, need kõik on väga konstruktiivsed ja tõstatavad väga olulisi muresid ja küsimusi, mille, mida peame arvesse võtma. ja kindlasti suudame kokku leppida paljudes kompromissi muudatusettepanekutes, ilma et me siin loobuksime meie üleüldistest eesmärkidest äh, Äh, idee seisneb ju selles, et Euroopa võtaks endale liidri rolli äh, tahaksin siin rääkida paarist muudatusettepanekust. Äh, üheksakümnendatel aastatel oli Euroopa Liidul liidriroll mobiiltelefonide osas ja siis jäime me sellest liidrirollist ilma ja me oleme näinud, kui oluline on interneti ja lairibaühenduse edasiarenemine mitte vaid majandusharuna või tööstusena, vaid me oleme näinud, kuidas see mõjutab terve ühiskonna arengut nii äh, majanduslikust, kultuurilisest kui ka poliitilisest vaatenurgast tegemist on keskse küsimusega meie teel selleni, et Euroopa Liit oleks juhtiv majandus maailmas. vaid mõnda aega tagasi rääkisime siinsamas komisjonis sellest samast raportist, kui me tahame endale liidri rolli, siis peame võtma vastu ka vastavaid otsuseid. ja kui me tahame olla siin kolmandal kohal ja mitte esimesel, siis peaksime võtma jälle sellekohased otsased, otsused vastu. aga tundub, et äh, keegi ei ole vabatahtlikult ähm, meid äh, asetanud kolmandale kohale. kõik variraportöörid meie arutelude käigus on panustanud äh, sellesse töösse, et meil oleks võimalikult äh, head võimalused äh, haarata endale liidriroll. mõningates valdkondades on meil lahkarvamusi, aga muutusi ei saa teha, kui ei olda valmis neid tegema. me ei saa äh, tugineda sellele, kuidas oli olukord minevikus ja me ei saa tegeleda kõikide nende murepunktidega, mis siin muudatusettepanekutes tõstatati. tahaksin keskenduda neljale teemale, mis minu arvates on siin kriitilise tähtsusega. esiteks, niinimetatud Äh, konflikt äh, televisiooni, kultuuri ning uute äh, teenuste vahel. me arutasime seda teemat ka variraportööridega ja meie arvates see ei ole ilmtingimata üldse konflikt. sest et uued tehnoloogiad pakuvad uusi võimalusi kultuuri ja televisiooni jaoks meil on võimalik jätkata ju äh, digitelevisiooniga. kindlasti on vaja siin äh, muudatusi, aga kindlasti ei nõua see mingisuguseid ohvreid. ja see peab kindlasti kompromissettepanekutes ka, muuda-, kompromiss muudatusettepanekutes selgelt sees olema tahaksin lihtsustatult siin öelda, et tundub, et on ka huvide konflikt liikmesriikide huvide ning laiemalt Euroopa Liidu huvide vahel. oluline on seda teemat võtta väga tõsiselt ja suhtuda sellesse austusega. liikmesriikidel on pädevus otsustada, aga meil tõeline vajadus ka ühiste lahenduste järele vaadakem tagasi üheksakümnendatesse aastatesse, kus Euroopa Liit oli maailma eesotsas, seda peamiselt kahel põhjusel. esiteks sellepärast, et Euroopa Liit dereguleeris telekommunikatsiooniturgu, mis pakkus uusi võimalusi, see, tänu sellele saavutasime ka ühtse GSM standardi, mis lõi uusi võimalusi äh, Euroopa Liidu tööstusele, nad olid konkurentsivõimelised üle terve Euroopa ja ka rahvusvahelised. nii et see oli strateegiliselt kõige olulisem ja peaksime ka praegu samamoodi mõtlema. peaksime austama seda, mis on liikmesriikide otsustada, kuid samas pingutama selle nimel, et saavutada võimalikult paljut Euroopa Liidu tasemel. ühtlustamine, koordinatsioonitöö, ühel üheainsa eesmärgi nimel avada turg Euroopa-ülestele võimalustele erinevate teenuste osas. kui me seda ei soovi, siis peaksime ka selle otsuse vastu võtma ja tundub, et paljud meist seda soovivad. nii et peaksime kõik panustama sellesse, et asjad edasi liiguks. mitmed muudatusettepanekud äh, räägivad siin äh, uute tehnoloogiate äh, mainimisest ja see on kindlasti väga hea mõte ja ma loodan, et see kompromissettepanekutesse ka sisse jääb. loomulikult peame andma hinnangu kõikidele erinevatele võimalustele, äh, kognitiivraadio, kõik teised uued vahendid, mis kasutavad raadiospektrit võimalikult tõhusalt ja ilmtingimata üks tehnoloogia ei äh, mõjuta kuidagi teisi tehnoloogiaid. raportisse peame mõjutama seda, et liikmesriikide järelevalveametitel on kohustus kõiki neid võimalusi ka käsitleda. nüüd küsimus seisneb ka selles, et kuidas seda spektrit ümber jagada, kui tekivad mingisugused uued teenused, jõudsime nii kompromisslahenduseni, mis ütleb, et see on liikmesriikide otsustada, aga et liikmesriikidel on kohustus, et selline ülekandmine või spektri ümberjagamine äh, oleks võimalik, ilma et see tekitaks suuremaid probleeme olemasolevatele teenustele. meil on kokku viiskümmend muudatusettepanekut ja äh, Äh, ma loodan, et me saaksime selle, need katta kahekümne ühe kompromissmuudatusettepanekuga. ja tahaksin teha teile, härra esimees, hääletuse võimalikult mugavaks, aga mis veelgi olulisem, see peaks võimaldama meil kõigil säilitada ühtne eesmärk, et see raport oleks väga jõuline, aga et samas meie eesmärgid ka siia sisse jääks tahaksin keskenduda paarile konkreetsele küsimusele. mitmed kolleegid soovisid äh, siin ühendada eesmärgi ja äh, kohaldamisala küsimust äh, selleks, et see oleks rohkem seotud ka telekommunikatsioonipaketiga. kompromissid üks ja kaks on siin ja teie, härra esimees, muuhulgas tegite selle ettepaneku ja öö, suur rõõm nüüd regulatiivsed põhimõtted ja kuidas rääkida nendest erinevatest tehnoloogia kasutamise viisidest ja selles osas on ka mitmeid muudatusettepanekuid, et see peaks olema seotud telekommunikatsioonipaketiga. kompromissettepanekus võtame seda kindlasti ka arvesse, selleks et lahendus oleks rahuldav kõikidele. poliitika eesmärkidest, millest räägime siin ettepanekus artiklis kolm siin peaks olema kahe tuhande viieteistkümnenda aastani äh, võimalik vabastada kaksteist megahertsi. kolleegid midagi muud välja ei ole käinud, mõned rõhutasid selle olulisust ja ma hindan seda väga. et on ka selliseid muudatusettepanekuid, kus rõhutatakse veelgi seda, et meil peab olema võimalikult kiire ühendus Euroopa Liidus ja tahaksin seda kompromissis veelgi rõhutada. aga veel sellest äh, artiklist kolm siin tuleb rääkida äh, lairibaühenduse kultuurilisest äh, mõõtmest, äh, samuti kultuurilise mitmekesisuse mõõte, mõõtmest ja kindlasti kompromissettepanekuse selle sisse võtan. me ei tohiks olu-, unustada seda, mis praegu on oluline, aga ei tohiks loobuda ka soovist kindlasti reformida seda tulevikus selleks, et olukord oleks võimalikult hea. konkurentsivõime kohta on muudatusettepanekud isegi jõulisemad kui see, mis äh, minu raportis sees oli, see on väga rõõmustav. tegemist ei ole mingi staatilise tööstusharuga, meil on vaja, et uued ettevõtjad, uued inimesed saaksid äh, tulla ja panustada sellesse kiiresse muudatusse. ja härra esimees, äh, lõppkokkuvõttes on see kõik seotud sellega, mis on kirjas artiklis kuus. enamus kolleege toetab mind, et see eesmärk peaks olema kaks tuhat kolmteist. ühtlasi on kolleegid rõhutanud seda, et tuleb äh, kaal, võtta arvesse ka nende liikme, liikmesriikide ajaloolisi probleeme tegemist on siin Ukraina, Valgevene, Venemaaga, võib tekkida probleeme. Äh, nende sageduste alases arutelus. Äh, aruteludes variraportööridega seadsime endale eesmärgid, aga lõime, lõime ka konkreetsed erandid nendest eesmärkidest. siin tahetakse ka kaks koma kolm ja üks koma viis vabastada. sagedus siis ka see seitsesada, tundub, et paarid kolleegi, paar kolleegi seda mainida ei taha. peaksime aga väga selgelt ütlema, et me seda protsessi ka tegelikult alustada tahame. kui mäletate, siis raportis panin sisse selle, et komisjon peaks andma hinnangu ja öö, vajaduse korral ka panema aluse uutele läbirääkimistele. mitmed öö, poliitilised liidrid on oma kõnedes öelnud, et äh, homne päev on tegelikult juba täna, ma arvan, et kõik me oleme seda äh, mõnikord kuulnud ja raadiospektri osas on see vägagi tõsi. sest kui see äh, seitsmesajane sagedus nüüd antakse mobiilteenustele kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks kui see otsustatakse rahvusvahelise telekommunikatsiooni konverentsil, siis peab rääkima eesmärgist kaks tuhat kaksteist ja kui me tahame seda päevakorrale siis võtta, siis peab ju praegu otsustama, et me seda tegelikult ka tahame. me ei pea ma arvan, et me ei ole vastutustundlikud, kui me ütleme, et me kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast üldse ei räägi, et jätame selle täielikult välja. tundub, et põhimõtteliselt on toetus sellele, et peaksime asja uuesti läbi vaatama, komisjonilt nõudma, et nad midagi ette võtaks ja see annaks meile võimaluse edasi minna meil ei ole mingisugust öö, otsust seitsmesaja megahertsise sagedusriba osas. aga ma loodan, et kompromissis see sisse jääb ja et see saab ka laialdase toetuse. kindlasti enamik kolleege näevad, et me oleme nende muresid arvestanud traditsiooniliste teenuste osas ja kuidas äh, tagada sellealane kompensatsioon vähemasti Euroopa Liidu tasemel, kuid samas oleme nõustunud sellega, et tahame edasi liikuda ja teha seda ambitsioonikamalt kui esialgses äh, ettepanekus. nii et äh, siiamaani, härra esimees, tundub, et rihime ikka seda esimest kohta. sõna saab kolleeg Roode. aitäh, härra esimees, aitäh härra Höökmarkile äh, kõigepealt ma tõepoolest sooviksin väga tänada kolleeg Höökmarki väga pragmaatilise lähenemise eest. me kõik nägime läbirääkimiste laua taga palju vaeva, et võtta arvesse võimalikult palju muudatusettepanekuid, eriti neid, mille esitas kultuurikomisjon. ma usun, et meile kõikidele on selge, et me kanname väga suurt vastutust spektripoliitika kujundamise eest meil oleks võimalik eemaldada väga palju takistusi tehnoloogilise arengu teelt. see nõuab meilt aga koostööd väga paljude turuosalistega. meil on vaja tegutseda üle-euroopalisel tasandil selleks, et võimaldada tarbijatele võimalikult häid teenuseid võimalikult soodsate hindadega, ilma et meil oleks vaja kõrgemalt poolt hindu reguleerida. me peame astuma õigeid samme. samas me teame kõik, et miljardeid eurosid, et väga suur, äh, mitmed miljardid on mängus. kui me sellega ei arvestaks, siis äh, meil äh, tekkis väga palju raskusi, me peame arvestama väga paljude huvirühmadega kogu maailma ulatuses. ma olen näinud väga aktiivset lobitegevust Saksamaal, mulle meeldivad sakslased, aga äh, on teatud valdkond, äh, kus mulle tundub, et Saksa kultuuritööstus on valel teel. see puudutab seda kohta, kus nad loovad pilti, kus nad ähm, rakendavad tehnoloogiaid kultuuri levitamiseks. mul on kahju, aga ma pean ütlema, et siin ei ole mõtet näha äh, kultuuri ja kultuuri levitamise vahel vastuolu. kultuur levib kõiki kanaleid mööda, mida odavam see on, mida suurem on kultuuri levik, seda parem see on. kultuurikomisjoni liikmetele ma sooviksin öelda, et meie seadusandlus siin valdkonnas ei puud-, ei piira kultuuri levingu, levikut. kui me aga jätame vale mulje, kui me jätame mulje, nagu seadusandlusega kehtestatakse nüüd piiranguid kultuuri levikule, eh, siis see ei ole õige. tegelikult peaks tehnoloogia aitama kultuuri levikule kaasa ja see on ka meie eesmärk. ma töötan selles valdkonnas juba viisteist aastat, ma tunnen seda. me oleme väravavahi rollis see on kõigiti õigustatud, see on seaduslik. paraku on eeldused valed, kui ühes muudatusettepanekus teise järel me näeme, et kultuuri edastamise ja selleks kasutatavate tehnoloogiliste vahendite vahel nähakse vastuolu. ma hindan äh, kultuurikomisjoni suurt empaatiavõimet, kuid mul on väga kahju sellest, et niisuguse dokumendi puhul, mis on suunatud tulevikku, lähtub kultuurikomisjon valedest eeldustest. see dokument võimaldaks ait-, aidata kaasa kultuuri levikule. ma palun pidada silmas eesmärke. meil on vaja tugevat konkurentsi, tugevat konkurentsivõimet. me peame tagama selle kogu Euroopa tasandil. meil on vaja, et kommunikatsioonitehnoloogia kasu, lõppkasutajatel oleks võimalik pääseda ligi kultuuriväärtustele, seda soodsa hinnaga. ja ma loodan, et me lõpuks saavutame ikkagi head tulemused, aitäh! palju tänu, kolleeg Rüübi! aitäh, härra esimees! ma usun, et meil on praegu ajalooline võimalus äh, aidata kaasa digitaalsete teenuste levikule, me peame selle võimaluse ära kasutama. meie parlamendikomisjonina peame seda võimalust kasutama, Euroopa Komisjon on andnud meile volitused eh, tegutseda ja me saame panna paika eh, selle, et siin ei tegutsetaks ainult liikmesriikide tasandil, vaid suunised töötatakse välja Euroopa ühenduse tasandil me ei saa piirduda üksikute konkreetsete sagedusribade probleemide käsitlemisega, vaid meil on vaja kasutada suuremaid võimalusi. ma leian, et me peame silmas pidama siiski ka seda, et spektrit kasutavad, kasutatakse ka sõjalistel eesmärkidel, kaitse-eesmärkidel ja nendes katastroofide korral on kindlasti vaja, et oleks kindlad kaitstud sagedusalad. televisioon, telekommunikatsioon äh, kasutavad aga hoopis teistsuguseid sagedusalasid. just äh, siin oleks vaja kogu Euroopa tasandil struktuure ning meie eesmärgiks peaks olema tagada just katastroofide korral tõhus reaktsioon, võimaluse kasutada selleks kõigi telekommunikatsioonivahendeid, aitäh! Charles Chichester. suur tänu! kas äh, ma võiksin äh, kõigepealt õnnitleda oma kolleegi härra Hokmarki selle raporti eest ja selle mm, nende muudatuste oskusliku põimimise eest äh, kompromissettepanekutesse. ta on seda nii osavalt teinud, et mul läheb veel pisut aega vaja, et mõista, mis siit nüüd siis välja jäeti ja mis sisse võeti tahaksin siiski teha paar üldist märkust äh, tema sõnavõtu põhjal. mobiilioperaatorite kogukonnas on teatud uskumus, et nemad on ainuke tulevikulahendus äh, inimesed äh, tahavad just äh, läbi nende meedia jälgida äh, infokulgu ja kultuuri ja et ülejäänud meediad on täiesti kõrvale jäetud. ma mõistan nende seisukohta, kuid ma ei usu, et see oleks õige, ma arvan, et me peame austama ka teisi platvorme ja tunnen kaasa televisioonile kes tunneb ennast ohustatuna olevat nad äh, juba, nad kasutavad äh, kaheksasaja megahertsist sagedusribat ja nüüd nad tunnevad, et äh, seitsmesaja megahertsine sagedusriba on ohustatud. ma arvan, et me ei tohiks televisiooni edastajaid välja tõrjuda sellest spektrist, mida nad kasutavad. me vajame üldiselt lihtsalt rohkem spektrit mul on tunne, et me jätame kahe silma vahele innovatsiooni äh, ja tehnoloogia arendamisvõimalusi. me ei pea meeles kõiki tõhususega seotud edusamme, mis on juba tehtud sagedusribadega seoses. seega meie sõbrad mobiilioperaatorid muutuvad veel tõhusamaks ja võib-olla neil ei olegi vaja nii palju sagedust. nii et me peame kindlasti meeles pidama televisioonitööstust ja meeles pidama ka, et ka nemad tulevad välja innovaatiliste lahendustega. ka nendel on uued võimalused lairibaühenduse kasutamiseks ma jagan põhimõtteliselt härra Rubigi seisukohta reserveeritud sektorite kohta, minu meelest on siin hulk lünkis spektris ja mul on tunne, et me peaksime äh, vaatama, äh, millised ametivõimud on selle eest vastutavad ja millil määral nad kasutavad sagedust ja kuidas saaks spektrit vabastada, miks peaks televisioon ainukesena kannatama, miks avalik sektor peaks olema kaitstud, vähemalt peaksid nad õigustama oma spektri kasutust ja nüüd liigutakse avaliku võimu finantsiliselt vastutavaks tegemise suunas. ja praegu kahanevate eelarvete ajastul olen ma muidugi selle poolt. see vastab ka kodanike muredele. nii et ma arvan, et me peaksime seda kindlasti lähemalt vaatama ja üks tehno-, tehniline probleem, mis on veel lahenduseta, see on äh, mobiilisageduste sekkumine ja kaabeltelevisiooni sekkumine. see tõstatab probleemi. kellelgi ei ole sellele veel juba valmis lahendust, kuid me peaksime kuid erinevad osapooled ja järelevalveametid peaksid koostööd tegema, et lahendus leida. ma arvan, et kellelegi ei ole kasuks, et sagedustel toimub sekkumine, mis mõjutab kodanikke. tahaksin lõpetuseks veel kord tänada härra Höppmarki ja loodan, et me jõuame selle protsessiga lõpule, aitäh. kolleeg Lambert, kolleeg Lambert viimasena, palun ja siis jõuame järgmise päevakorrapunktini. suur tänu! tahaksin reageerida sellele suurepärasele tööle, mis Gunnar on teinud kompromissettepanekute väljatoomisel, ma arvan, et siin on kõik põhilised elemendid kaasatud, tahaksin reageerida ka sellele, mida Jens ütles äh, televisiooni kohta ma olen nõus, et mobiilioperaatorid ei ole tulevikulahendus, mitte kellelgi ei ole ainuõigus spektrile ega innovatsioonile ja kuivõrd keegi ei ole selle ainuomanik, siis ei ole televisioonil õigust äh, jätkata ainult avaliku hüve osana. ma arvan, et meil peaks olema siin nüansseeritum olukord. ühelt poolt on meil terve hulk avalikke televisiooni esindajaid, kes on kultuuriettevõtted tegelikult, neil on oma ettevõtted ja need peaksid olema konkurentsis kõikide ülejäänud ettevõtetega, ma ei äh, näe, miks avalik võim, miks valitsused peaksid neile tagama mingisuguse erikohtlemise, mis puudutab üldhuvimissioone, siis äh, kogu kultuuri ei saa turustada. ja ainult siin peaks meil olema erikohtlemine sellised kultuurilised tegevused, mis ei ole otseselt kasumit tootvad, peaksid olema teatud määral kaitstud, neile peaks olema teatud määral tagatud ligipääs. kuid ma ei ole nõus kogu kultuuritööstuse lobitööga, sest nad varjavad ennast avaliku hüve kultuuri taha Nad varjavad selle taga täiesti turustatavaid tegevusi. selle jaoks on aga vaba turg olemas. ja e, kui neil õnnestub seda teha, siis seda parem, kui mitte, siis e, lihtsalt ei õnnestu. mobiilioperaatoritega on samamoodi, kui neil on hea ärimudel, kui nad tagavad huvitava sisu, siis e, neil õnnestub seda müüa ja muidu mitte kuid osa kultuurist on avalik hüve, see ei ole kasumit tootev ega turustatav. see ei peaks olema vabaturul ja siin on vaja erikohtlemist, kuid me peaksime nende kahe vahel vahet tegema, sest kui me need ära segame omavahel, siis meil tekivad ületamatud probleemid, aitäh. Äh, äh, palju tänu kui te olete nõus, siis vaadates kella, lõpetaksime praegu selle punkti arutelu, mul ei ole ka rohkem sõnavõtusoove. hääletamine on kaheteistkümnendal aprillil, kõik on selgitatud selles osas ja kes veel vajab selgitusi, siis lähipäevadel on selleks veel võimalusi. ma tänan selle tohutu töö eest, mis siin tehtud on ja kui lubate, siis asuksime järgmise päevakorrapunkti juurde nimelt siis innovatiivse liidu küsimuste juurde ja ma annaksin sõna kõigepealt kolleeg Merki esile, palun. suur tänu tänan kõiki muudatusettepanekute eest. kolmsada kaks oli neid kokku. kaheksa arvamust muudest komisjonidest, mis näitab laialdast huvi innovatsiooni vastu, innovatiivse liidu vastu. innovatsioon on üks Euroopa Liidu võtmesõnadest majanduskasvu ja majanduskriisist väljumise puhuks. nüüd on meil siin kompromissettepanekud ja me oleme üldiselt innovatsiooni tähtsuse osas ühel nõul ja selles osas, et me peame seda kiirendama ja laiendama, nii et ma ei näe mingit probleemi ühele nõule jõudmisega. siin on mõned teemad, mida me peame veel täpsustama ja kus on vaja leida parem sõnastus või parem definitsioon vastavalt sellele, mida me tahame. näiteks on ettevõtlusvaimsuse eh, ja teadusuuringute institutsioonide vastuolu. ma arvan, et siin tegelikult sellist vastu ei ole, sest selles kolmnurgas on kõik elemendid võtmetähtsusega innovatsiooni jaoks. nii et meil on vaja mõlemat, siin ei ole mingisugust vastuolu, meil on vaja ettevõtlusvaimsust, meil on vaja ka teadusuuringute asutusi ja ülikoole, nii et me peame igale ühele neist andma nende oma rolli. siis on siin ka vastandus äh, äriettevõtted ja kodanikud. ma järjekordselt ei usu, et siin oleks tegelikult vastuolu, sest äh, äriettevõtted on lihtsalt hulk ettevõtlikke kodanikke, kes äh, toodavad midagi. kodanik on meie ühiskonna molekuliks, tal on erinevad rollid demokraatias kõigepealt oma õiguste ja kohustustega, kuid ka töötajana või ettevõtjana või teadlasena või valitsuse esindajana, nii et kodanik Eh, mängib oma rolli igal pool. tahtsin välja tuua, et loomingulisus, ettevõtlusvaimsus ja ka uudishimu, mida kodanikud üles näitavad, on võtmeelemendiks, mida tuleb silmas pidada, mida tuleb edendada, sest kui meil on uudishimulik, ettevõtlik kodanik, kes tegeleb innovaatiliselt, siis on meil innovatsioon igal pool. nii et äh, tahaksin leida siin sobiva sõnastuse, et äh, edastada, et tegemist ei ole vastuoluga. siin tundub olevat ka vastuolu sotsiaalse innovatsiooni ja tehnoloogilise või majandusliku innovatsiooni vahel. tahaksin teile öelda, et enne parlamenti tulekut töötasin erasektoris, töötasin äriettevõttes ja kuigi ma olen sotsiaaldemokraat, siis olen ma väga ärimeelne, sest need, sest see on ju minu enda taust. seega minu jaoks ei ole mingisugust vastuolu sotsiaalse innovatsiooni või tehnoloogilise või majandusliku innovatsiooni ja ärivaimu vahel, sest sotsiaalinnovatsioon ei tähenda olla sotsiaalne, see tähendab olla, ma olen muidugi nõus, et siin ei ole täpset definitsiooni ja seega meil on siin pealtnäha vastuolu, kuid sotsiaalne innovatsioon pärast seda, kui ma olen vaadanud läbi kõikvõimalikud definitsioonid, on lihtsalt alt üles innovatsioon, see on osalusinnovatsioon, kus töötajatel on võimalus mõjutada tööprotsessi, kus regioonidel on võimalus mõjutada liikmesriikides toimuvat, kus teadlastel on võimalus mõjutada teadusasutuste suunitlust. see tähendab lihtsalt, et väikseim osa mõjutab tervikut ja see on see, mida me tahame. tulen tagasi kodaniku rolli juurde tema elus, eh, nende erinevate rollide juurde, mida ta mängib see on seotud tihedalt sotsiaalse innovatsiooniga. toon lihtsalt näite. iPhone'i või nutitelefonide äh, puhul arendatakse välja erinevaid äh, aplikatsioone ja kõik teevad seda, isegi lapsed teevad seda ja just see äh, teeb iPadi või nutitelefoni edukaks või mitte siin on olnud äh, erinevaid äh, projekte, mis siit on välja arendatud. nii et sotsiaalne innovatsioon on alt üles või äh, osalev lähenemine. ma arvan, et me oleme kõik selles suhtes ühel nõul. tahaksin välja tuua, et äriettevõtted on väga olulised. me kõik tahame innovatsiooni minu jaoks innovatsioon on edu turul. uus idee, mida edukalt turustatakse ja mida tarbijad tarbivad. olen püüdnud välja tuua, kui oluline roll on äriettevõtetel, kuid olen valmis seda isegi veel rohkem rõhutama suur tänu kõigile kolleegidele, kes minuga koostööd tegid, kes pakkusid välja innovatiivseid lähen-, lähenemisi ja loodan teiega edaspidi koostööd teha. palju tänu, kõigepealt saab sõna variraportöör, palun. suur tänu aitäh, ma sooviksin kõigepealt tänada kolleeg Merkesi tehtud töö eest. see ei olnud lihtne, nii et ma soovin teda tõesti väga tänada. mul on olnud võimalus selle temaatikaga tõsisemalt tegeleda ja rääkida ka Rahvapartei kolleegidega sellest algatusest meil on siin ühispunkte, millest me saame lähtuda. Need kolmsada kaks muudatusettepanekut on suures osas koos esitatud. selle algatusraportiga võib üldjoontes nõustuda see võiks olla raamdokumendiks siin esitatakse põhimõtteid ja mitte nii palju detaile ja üksikasju. see ei tegele, see ei peaks tegelema nii palju üksikasjadega, aga nagu raportöör teab, me tõepoolest püüdlesime selle poole, et äh, nüüd uuesti hakatakse vaidlustama seda, mis on raporti sisu vaid me leiame, et oleks mõistlikum, kui me toetaksime komisjoni tööd seal, kus räägitakse sotsiaalsest innovatsioonist. me toetame komisjoni katseprojekti mõtet, me toetame heade tavade levitamise mõtet enne kui me asume aga ideid ellu viima, tuleb mõelda sellele, et me kõik oleme siiski ühes mõttes, ühes ühisel joonel selles osas, et me tahame seada keskpunkti kodaniku, kodaniku vajadused äh, innovaatilisus peab alati lähtuma kodanike huvidest. me tahame Euroopas edasi liikuda, andes kodanikele ka rohkem võimalust kaasarääkimiseks. meie aga siin oleme eelkõige tööstuskomisjon, mitte sotsiaalkomisjon. seda me peame silmas pidama me peame küll arvestama sotsiaalsete vajadustega, sotsiaalvaldkond on tähtis, aga kui me vaatame põhimõtteid, eh, siis Euroopa peab alati jätkama õppimist, meil on vaja vastavaid struktuure. me peame silmas pidama seda, kui suured on ootused Euroopas tööstuspoliitika suhtes. Euroopa vajab tööstuspoliitikat nagu igapäevast leiba. Euroopa Liidu liikmesriigid toetavad innovaatika poliitikat, tööstuspoliitika peab olema innovaatiline. see kajastub ka strat-, kaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. minu jaoks on oluline see, et majanduskasv peab tuginema innovaatilistele tööstusstruktuuridele. me peame tagama innovaatilisusele raamistiku, mis seda igati toetab. siin on esile toodud peamiselt sotsiaalne innovatsioon, see on kindlal kohal meie kõikide elus. aga me ei saa jätta tööstust tahaplaanile, tööstusinnovatsioon ei saa olla üks paljudest. minu arvates ei ole see õige lähenemine. paraku jääb siit niisugune mulje ma ei tahaks viidet sotsiaalsele innovatsioonile maha tõmmata, kuid see ei peaks olema äh, arutelu keskpunkt. me kindlasti ei taha jätta tähelepanuta äh, seda, mida Euroopas juba on saavutatud äh, siin valdkonnas, kuid arutelu keskpunktis peaks olema just nimelt tööstuspoliitika ja äh, seda me püüame väljendada ka oma muudatusettepanekutes lähikuudel, äh, saame me neid punkte veel arutada. ma usun, et äh, on võimalik siiski leida kompromiss. vastasel korral meil tekib kaks paralleelset filosoofiat. aitäh, meil on siin veel mitmeid sõnavõtusoove, kella üheteistkümneks saabub siia volinik, nii et palun piirduge kahe minutiga kõigepealt saab sõna härra äh, kolleeg Kallas. aitäh, härra esimees. ma leian, et kõik püüdlused on suunatud sellele, et võtta paremini arvesse kodanike, inimeste huve me elame ju demokraatlikus ühiskonnas, see oli minu esimene märkus. kõikide sotsiaalkeskkonna tööstuspoliitikate puhul on väga palju erinevaid võimalusi neid ellu rakendada. Euroopa Liit on siin juba väga palju teinud. innovatsioon on kõikide poliitikate oluline osa. meil on vaja kasutada teaduse saavutusi ning oskused, teadmised on vaja muuta rahaks. sellisel juhul on nendest praktiline kasu. ma leian, et see ongi innovaatika sotsiaalne dimensioon meie püüdlused peavad olema suunatud sellele, et toetada teaduse arengut. Euroopa ei tohi olla maailmast isoleeritud. me peame võrdlema oma saavutusi teiste saavutustega, seda nii teadusvaldkonnas, innovaatika kui ka muudes valdkondades kogu maailmas on seitse miljonit teadlast, kes päevast päeva püüavad ähm, teadust arendada. kahe tuhande teise aastaga võrreldes on äh, investeeringud teadusesse suurenenud nelikümmend viis protsenti, Indias, Hiinas on tohutul hulgal teadlasi, kel äh, ning ka Ameerikas me näeme, et äh, teadus areneb väga kiirelt, just sealt on pärit kõige suurem hulk patente. innovaatilisuse sotsiaalne mõõde, millele proua Merkies tähelepanu juhib, on kahtlemata äh, meie edasise eksistentsi aluseks. palju tänu, järgmine kõneleja, palun yes.. Vidal Quadras, palun suur aitäh, härra esimees. esimene asi, mida ma tahaksin öelda proua Merkesele, on see, et mind üllatas see märkus, et kuigi äh, ta on sotsiaaldemokraat, toetab ta siiski ettevõtlust. Teie, proua Merkel, sotsiaaldemokraadina toetate te äh, sellist riiki, mis pakub äh, hüvesid äh, kodanikele, haridus, toetused ja nii edasi, te toetate avalikku sektorit, mis arvestab ka haavatavate ühiskonna osadega. selleks, proua Merkies, on riigil vaja väga palju ressursse, need ressursid tulevad öö, maksudest ja makse maksavad äh, ettevõtted ja ettevõtjad. nii et teie sotsiaaldemokraadina peate absoluutselt toetama ettevõtlust, jah, see on väga selge, nii et te olete väga sidus sotsiaaldemokraat, sellepärast et te toetate ettevõtlust Äh, nüüd äh, pärast sellist kontseptuaalset selgitust tahaksin õnnitleda raportit väga tubli äh, töö eest, siin on üle kolmesaja muudatusettepanekuid, te olete töötanud välja kolmkümmend kaks kompromissmuudatusettepanekut. rõõmustan, et paar minu muudatusettepanekut peegelduvad väga hästi ka mõningates kompromissettepanekutes, näiteks keskenduda tuleb VKE-dele, sellepärast et nemad on Euroopa Liidu majanduse aluseks. me kõik teame, et väikeettevõtluse edu öö, sõltub sellest, kas väikeettevõtted kasvavad, nii et iga väikese ettevõtte eesmärgiks on ju saada ühel päeval keskmise suurusega ettevõtteks ja keskmise suurusega ettevõtte eesmärk on äh, alati saada suureks ettevõtteks, selles, selles seisneb ka nende edu. nii et suure huviga ootan, mis saab väikeettevõtluse aktist, millele hiljuti alus pandi ja selle üle otsustatakse maikuisel konkurentsivõime nõukogul selle kohta tuleb kindlasti ka resolutsioon teha. rõõmustan ka selle üle, et raportöör on võtnud üle need minu muudatusettepanekud, mis räägivad investeerimisest väljaõppesse ning inimeste arengusse. kui järjest tugevdada meie inimressursse, siis see just nimelt on innovatiivsete kasvavate ettevõtete aluseks. see raport ühesõnaga, innovatsioon on kõigile kasuks, innovatsioon tagab äh, ülemineku ideest selle turustamiseni. mõningad äh, muud muudatusettepanekud äh, tegin ma koos kolleegi Sartoriga ja suure rõõmuga näen, et proua Merkes käsitleb ettevõtteid vajalike partneritena meie uues innovatsioonistrateegias. siin need näiteks lõigetes üks, seitse, viisteist, kakskümmend üheksa, kolmkümmend kaks. suure rõõmuga näen, et need vajalikud punktid, mis on väga tähtsad edukaks raportiks, lähevad kokku ka raportori üldise joonega ja sellepärast üllatab mind siin äh, kompromissettepanekud, eriti lõigetes kaks, neli, kaheksa ja äh, kümme, kus on lisaviited sellele, et ettevõtted ja kodanikud on samal tasemel, aga et seda siia sisse ei ole võetud. nüüd sotsiaalsest innovatsioonist kui mõistest ma eelmisel arutelul juba ütlesin, et äh, ei ole mingitki kahtlustki äh, selles osas innovatsioon on sotsiaalset äh, tüüpi ja sellel on ka sotsiaalsed tagajärjed. nii et pigem tahaksin kasutada innovatsiooniühiskonna mõistet, sellepärast et siia kaasatakse kodanikke tema isiklike võimetega kui innovatsiooni alus. teiselt poolt ka struktuurid meie ühiskonnas, koolid, ettevõtted, igasugused ühingud, mis võimaldavad eh, ühel konkreetsel inimesel arendada oma potentsiaali täielikult ja lõpetuseks ma loodan, et proua raportöör võtab seda kõike arvesse järgnevate arutelude käigus ja suure äh, huviga ootan, milliseks kujuneb meie järgmine variraportööride koosoleku tulemus. Mr Paska. härra Paska, palun. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, kolegovia. lugupeetud kolleegid oma fraktsiooni nimel sooviksin samuti tänada proua Merkesi raporti eest sooviksin siin rõhutada infotehnoloogia rolli. internet, lairibaühendused, nad kõik mängivad väga olulist rolli Euroopa väljumisel kriisist. see kõik on innovatsiooni mootor lairibaühendused on Euroopa innovatsioonipartnerluste alus ülikiired mm, ühenduskanalid liikmesriikide vahel on väga olulised, neid saab kasutada halduses, kaubanduses, eelkõige aga ka tervishoiuteenuste parandamisel lõpetuseks veel märkus punkti seitse kohta. ja äh, proua Tsaveli muudatusettepanekute kohta. Äh, need äh, lähtuvad Ameerika Ühendriikides aset leidnust ma leian, et väga oluline on hinnata ja analüüsida neid teadmisi, mis meil on, kasutada ära kõigi võimalusi, mis meil on. me saame toetuda ka Ameerika Ühendriikide kogemustele, me peaksime nendega paremini tutvuma, aitäh. Eh, aitäh, sõna saab kolleeg Tosnovski. E, e, eh, aitäh, härra esimees variraportöörina tahaksin mina kõigepealt tänada proua Mergesi tema tubli töö eest. ta on väga hästi määratlenud, mis on innovatsiooni sisu, see on Euroopa tuleviku jaoks äärmiselt oluline. Euroopa konkurentsivõime sõltub innovaatikast. nagu minu eelkõneleja, sooviksin minagi juhtida tähelepanu konkreetsetele punktidele. samas väga keeruline on seda teha, kui me räägime innovatsiooni sotsiaalsest aspektist. meie toetame laial, laiemat lähenemist innovatsioonile innovatsioon aitab alati kaasa elukvaliteedi parandamisele. siin ei tohiks teha niimoodi vahet ühel ja teisel innovatsioonivormil. paljud äh, püü-, äh, ettevõtted püüavad parandada oma turupositsiooni äh, just innovatsiooni parema kasutamise läbi see, eh, mida proua Merkies oma raportis näitab, on eh, see, et eh, üksikute inimeste, noorte püüdlused väärivad toetust, need on olulised esimesed sammud innovaatika tugevdamisel innovatsiooni tuleb toetada liikmesriikide tasandil, inimeste ideerikkust tuleb kasutada, seda tuleb kasutada kõikide elu parandamiseks. siin tekib aga probleeme, kui me rõhutame liiga tugevalt eh, seda, et innovatsioon peab alati tulema altpoolt ja liikuma ülespoole. me peame kasutama ära kõiki võimalikke tasandeid, kõiki võimalikke algatusi. seetõttu mul on väga hea meel selle üle, et siin on algamas tõsine arutelu. me võtame arvesse siiski väga palju erinevaid aspekte innovaatika toetamisel ma loodan, et äh, raport suudab anda oma panuse innovaatika tähtsuse äh, teadvustamisel Euroopa Liidus. Äh, innovatsioon on väga tähtis meie kõigi arengu, tuleviku seisukohast. Ehm, Van Nistelrooy, palun. jah ma usun, et äh, siin on tegemist mõnede punktidega, mis on tõepoolest määrava tähtsusega. Euroopa on väga palju investeerinud, Euroopas on väga tugev teadustegevus, äh, innovatsiooniahel aga ei toimi meil on väga keerulised menetlused, meil kulub väga palju aega, kuni innovatsioone tõepoolest kasutada saab. paljudes piirkondades puuduvad lairibaühendused, et kui me räägime tervishoiuteenustest, siis siin on samuti tegemist sügavate lünkadega. me räägime innovaatilisest liidust me peaksime aga mõtlema rohkem just innovaatiliste lahenduste rakendamisele. nagu öeldud, me peame konkreetselt määratlema, mis on meie eesmärgid lähiaastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, me peame kaasama piirkonnad, kohaliku tasandi kui äh, see raport tõepoolest avaldab mõju meie elule, siis me oleme teinud head tööd, me ei tohi jääda äh, siia ka peatuma, me peame edasi liikuma. sotsiaalne innovatsioon on oluline, äh, aga see ei ole kahtlemata ainus innovatsiooni aspekt ja väga äh, tihti, nagu öeldud, jäävad lahendused takerduma, need ei jõua ellu. meil on tegemist väga paljude küsimustega, mis tekivad kodanikel, mis tekivad tööstussektoris, millele ei ole veel lahendusi. me püüame dokumendis jõuda siiski hea kompromisslahenduseni. samas peab see kõik, millele siin raportis on viidatud, leidma kajastuse ka reaalses poliitikas. aitäh! kiire märkus sotsiaalse innovatsiooni definitsiooni kohta. sotsiaalne innovatsioon on selline popp-sõna, millega inimesed mõtlevad erinevaid asju. enne kui sain parlamendi liikme, liikmeks, äh, viisin läbi akadeemilise uuringu just nimelt äh, selle definitsiooni kohta, sellepärast et äh, mind viis segadusse. korraldasime ka töötube ja äh, minu, mina jõudsin järeldusele sel, selles osas, et sotsiaalne innovatsioon ei ole sama, mis innovatsioon sotsiaalküsimustes. sotsiaalne innovatsioon pakub uusi tõhusaid lähendus, lahendusi äh, uutele väljakutsetele, nagu näiteks äh, ühiskonna vananemine, kuid see kõik tugineb väga tugeval kodanikuühiskonna võrgustikul, see põhineb näiteks heategevusel, paindlikul kodanikuühiskonnal nii et see tugev äh, demokraatlik kodanikuühiskond panustab sotsiaalsesse innovatsiooni, nii et tegemist ei ole mitte ainult innovaatiliste lahendustega, vaid me räägime siin ka viisist, kust need lahendused tulene-, tulevad. ka sotsiaalvõrgustikud saavad sellesse panustada, et lahendada sotsiaalküsimusi nii et selline on see definitsioon, äh, kuidas seda mõistavad akadeemilise valdkonna inimesed näiteks Ühendkuningriigis, Põhjamaades ja põhimõtteliselt peaksime ikkagi kokku leppima selles osas, mida me mõistame sotsiaalse innovatsiooni all, selleks, et me ei räägiks erinevatest asjadest, kui me sellest mõistest räägime. olen teinud sellekohase muudatusettepaneku ja ma loodan, et kompromissmuudatusettepanekusse see ka, äh, see sisse jääb. proua Mattias. Äh, aitäh, kõigepealt ma sooviksin vabandada, et ma jõudsin siia arutelule nii hilja kohale. Äh, seetõttu ma püüan teha lühidalt. olin ühel teisel koosolekul ning seetõttu ei saanud siia õigel ajal kohale tulla tegemist on aga väga olulise aruteluga, seetõttu ma sooviksin öelda, sooviksin öelda, et kolleeg Merkiesi raport on väga asjalik dokument. me peame tõepoolest Euroopas muretsema innovatsiooni pärast ma soovin selgelt rõhutada, et ma toetan seda raportit, loomulikult on meil vaja liikuda kompromisside suunas, aga ma rõhutan, et põhimõtteliselt olen ma nõus sellega, et innovatsioon hõlmab kõike, see on mõeldud kõikide jaoks. ma ei pea kordama kolleeg Kavaljo sõnu, ma toetan täielikult sotsiaalse innovatsiooni mõtet me ei räägi nagu ühiskonna innovaadikast, me räägime sellest, et innovatsioon on vajalik kõigile, hõlmab kõiki ja on kõikide huvides. me peame vaatama aga eh, nägu kõikidele probleemidele, me peame nendega arvestama ning sellest on tingitud ka muudatusettepanekud, mis me esitasime. kompromissmuudatusettepanekud on vastuvõetavad. ja nagu öeldud, sotsiaalne innovatsioon on teema, millest tuleb rääkida. me peame lähtuma kodanikest, kodanike huvidest. lõpetuseks mulle näib, et meid võib-olla ei peeta piisavalt innovaatiliseks me peame hoolitsema selle eest, et et äh, innovatsioon oleks meie tuleviku aluseks. aitäh ja nüüd ma annaksin sõna komisjonile, palun. suur aitäh, härra esimees tahaksin teile kiirelt vastata suur aitäh proua Merke selle raporti eest ja paljude muudatusettepanekute eest tahaksin viidata mõningatele aspektidele, mis on komisjonile väga olulised ja neid on siin ka mainitud. kõigepealt raamtingimused, see on proua Merke siis juba sees, ligipääs äh, ühenduse patendile, kapitalile ähm, ja nii edasi vist oli proua Sartori ja härra Vidal Quadras, nemad olid need, kes on muudatusettepanekutes vai-, mainisid seda, et oluline on äh, ka seadusandlus innovatsiooni valdkonnas, see on komisjonile väga oluline. siin räägiti sotsiaalsest innovatsioonist palju, ma ei hakka sellest rääkima, oli ka vist äh, härra Markagise muudatusettepanek äh, komisjon on võtnud pra-, äh, praktilise lähenemise, siin on muudatusettepanekud ka näitajate kohta, selleks et äh, mõõta äh, innovatsiooni mõju, on aga ka teistsuguseid näitajaid, mis võimaldavad meil kui poliitika loojatel töötada välja hea innovatsioonipoliitika. meid paneb veidi muretsema see osa, mis viit-, viitab VKE-de vajadusele tagatiste järele juba selles raamprogrammis mingisuguseid tagatisi ei ole varem nõutud, on räägitud laenudest, tagatiste võimalus oli küll olemas, aga paraku ei ole märke sellest, et lühikeses perspektiivis neid tagatisi ka hakataks looma loomulikult väljaõpe ja ülikooliharidus, see on väga suure tähtsusega. tegemist on siin selle kolmnurgaga või äh, äh, teemantiga, nagu raportöör seda nimetab. kindlasti äh, volinik saab teile sellest veel palju rääkida. viimane väike negatiivne noot äh,, tark äh, eelarve konsolideerimine, see tähendab seda, et liikmesriikides ei vähendata majanduskasvu stiimuleid, ei vähendata innovatsiooni ja teadusuuringute eelarvet, seda raportis küll ei ole, aga ma loodan, et parlament põhimõtteliselt on sellega ikkagi nõus. ja see läheb väga hästi kokku ka proua Sartori äh, märkustega selleks, et majanduskasv taastuks, on meil vaja korralikku toetust ka innovatsioonile. nii et lõpetan sellega ja suur aitäh raportöörile! Merci, thank you very much! palju tänu ja proua Merkes! Thank you, colleagues for <clears throat> suur aitäh kolleeg-, kolleegidele väga väärtuslike märkuste eest. viis teada, et teie lähenemine on läbi läinud, on see, kui vastaspool saab teile väga selgelt selgitada, milline on teie poliitiline lähenemine. nii et suur aitäh, et öö, äh, olete seda kõike jälle üle selgitanud, ma olen teiega täiesti nõus aga tundub, et ideo-, siin on teinekord ideoloogilisi vigu selles osas, et minu öö, äh, parlamendi fraktsioon oskab ainult raha kulutada ja, ja mitte seda teenida, nii et aitäh, et selle ikkagi välja tõite. kallid kolleegid, me ei, ei asu üksteisest kuigi kaugel, arutelu oli väga elav, eriti ühes aspektis ja see näitab, et tundub, et väga suures ulatuses me tegelikult oleme üksteisega nõus me rääkisime vaid sotsiaalsest innovatsioonist ja loomulikult teised aspektid, mida me siin täna ei maininud, on kõik väga sama olulised ja need, selle osas oleme nõus. sotsiaalne innovatsioon äh, tähendab, et äh, sellel on sotsiaalsed tagajärjed või, või sotsiaalne aspekt, ma olen proua Carvalhoga selles osas nõus, et see puudutab protsessi see ei puuduta sotsiaalküsimusi ega tagajärgi. see öö, viitab protsessile. kui on aga raskusi sotsiaalse innovatsiooni defineerimisega, siis võib-olla anname sellele lihtsalt mingi teise nime ja ma nõustun kolleegidega selles osas, et ärgem edendagem vaid ühte tüüpi innovatsiooni, ärgem eelistagem ühte teisele selles osas olen teiega täiesti nõus. Äh, suulise muudatusettepanekuna tahaksin ka öelda seda, et me peame kõiki selliseid elemente arvesse võtma äh, selleks, et äh, ideed edukad oleksid ja ka turul edukad oleksid. nii et jah ma toetan komisjoni lähenemist selles osas, et meil on vaja tööstus äh, poliitikad selle jaoks. see on väga oluline element ja seetõttu tervitan ka teie äh, võtmetähtsusega algatust tööstuspoliitika osas. nii et tahaksin seda veel kord rõhutada. meil on vaja tööstussektoris tugevat struktuuri see ei ole mitte üks paljudest elementidest, elementidest, vaid üks neljast kõige olulisemast elemendist. siin see teadmiste kolmnurk on samuti oluline ja võtan nüüd kokku, toetan sellist üldist lähenemist, meil on vaja kõiki neid spetsiifilisi elemente, aga kolleegid, kui me siin mingisuguse osa välja jätsime, jätsime välja selle äh, targa äh, eelarve teadlik, konsolideerimise seitsmendal aprillil koguneme veel kord ja loodan, et siis selles osas ka kokku lepime, aitäh! proua Märgies, ma tänan teid ja väga ettepaneku eest ma loodan, et me leiame keerulistele küsimustele õiged vastused ja sellega lõpetaksin selle punkti arutelu. kaheteistkümnendal aprillil on hääletamine ja loodetavasti on saame me siis vastu võtta väga hea raporti ja nüüd siis tervitan meie juures proua volinik Vassiljut, ta ei ole meie juures väga sage külaline, kuid meil on siiski üks teema, valdkond, kus me saame teha tõsist koostööd, kus meil on väga palju ühiseid punkte Te kõik teate, et see on meile kõigi, meie kõikide huvides, et me saame siin proua Vassiljuga neid küsimusi arutada, palun. annan sõna üle proua Vassiljule. suur tänu, lugupeetud esimees Roil, austatud komisjoni liikmed, mul on väga hea meel siin olla ja rääkida millestki, mis mind väga sügavalt huvitab Euroopa Institutsiooni ja Tehnoloogia Instituudist. EIT on üks nendest projektidest, millel on võime meie tulevikku kujundada. sellel on võime muuta kestvalt Euroopa innovatsioonimaastikku, edendades uut innovaatilise Euroopa juhtimist. minu meelest peegeldab EIT seda, kuidas meie, eurooplased, vastame nüüd innovatsiooni väljakutsele. me oleme lõimunud ja toetame üksteist ühise eesmärgi nimel, kuid me oleme paindlikud, austades erinevate osapoolte erine, eripärasid viimaste aastate jooksul on EIT kasvanud ideest konkreetseks reaalsuseks ma tean, et äh, mõned teist siin komisjonis osalesid aktiivselt EIT rajamises. ma tahaksin teid tänada. täna on EIT endiselt veel väike võrse, kuid see võrse on kiiresti ja järjepidevalt kasvanud nüüd me peame jätkama selle kasvatamist ja kasvamist, nii et varsti saame me selle, maitsta ka selle vilju tänaseks oleme esita-, ehitanud tõeliselt uue innovatiivse e IT kogukonna, kus äh, juhatus annab sellele strateegilise suunitluse ja innovatiivsed tööd viiakse läbi kolmes keskuses. Need äh, keskused on teadmis- ja innovatsioonikogukonnad ehk TEIKAD Need äh, TIK-d äh, ühendavad läbi PPP-de Euroopa kõige äh, loomingulisemaid jõude tööstusest, kõrgharidusest ja teadusuuringutest. Need valdkonnad on meie ühise tuleviku aluseks niisiis on meil kolm teikad. kõigepealt taastuvenergia teika ehk kick inno energy, siis kliimamuutused EIKA, climate kick ja informatsiooni ja kommunikatsioon kommunikatsiooniühiskond EIT IKT laboratooriumitega pärast ainult kümne kuust tööd, mis on nii äh, keerulise partnerluse puhul rekordaeg, ei ole meil enam tegemist lihtsalt lubadustega, vaid TIK-d on toimivad. ja läbi nende TIK-de ehitame me ainulaadset Euroopa interaktiivset mudelit läbi teadmise kolmnurga osaluse läbi. esiteks on TIK-d loomas uusi ärivõimalusi läbi ettevõtluskultuuri edendamise näiteks äh, Kikino Energy näeb ette kahekümne startupi ja spin-offi loomist aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist. TIK-d on oma juhtimises ähm, tugevalt äh, innustatud järgima seda äriloogikat. Neid on, äh, nad on üles ehitatud selgepiiriliste juriidiliste üksustena, neil on selge juhtimisstruktuur ja äh, täiskohaga direktor. see on väga oluline lahknevus traditsioonilisemast multipartnerisluse lähenemisest, kus on lõdvemalt ühendatud koostöö. meie eesmärk on siin olla atraktiivne ärikogukonnale ja tagada selle tugev kaasatus Euroopa Liit tagab ainult kakskümmend viis protsenti DIK-de kogu eelarvest. see on seega tugevaks stiimuliks DIK-dele leidmaks vahendeid teistest allikatest, eriti erainvestoritelt. teiseks ei ole DIK-d lihtsalt virtuaalsed võrgustikud, neil on ka tugev geograafiline alus. Nad on seotud kohalike ja regionaalsete kogukondadega. iga DIK koosneb äh, viiest kuni kuuest keskusest, mis on regionaalsed äh, tõmbekeskused, äh, ühendades akadeemilisi ja teadusasutusi, samuti ka äriettevõtteid ja mis töötavad spetsiifiliste alateemade kallal üldise TIK teema raames. kolm TIK-d hõlmavad kuuteist sellist keskust alates Barcelonast kuni Berliinini, Stockholmist Silesiani Need keskused omavad võimet muutuda maailma tasemel innovatsiooniklastriteks. kolmandaks annavad TIK-d võimaluse inimestele ähm, öö, saada rohkem haridust ja see on just see, mis on siin innovaatiline. tihtipeale on klassikalistest partnerlustest just hariduse element puudu. TIK-des on esimest korda välja toodud teadmiskolmnurga kujundamine läbi kolme komponendi, teadusuuringud, innovatsioon ja kõrgharidus. TIK-del on haridusprogrammid koostöös akadeemiliste ja äripartneritega mag-, magistriprogrammid, doktoriprogrammid ja suvekoolid. näiteks äh, KIK Inno Energy kavatseb välja õpetada ja harida kaks tuhat üliõpilast, doktoranti ja professionaali järgmise kolme aasta jooksul. CDIK algab, alustab sellel sügissemestril oma magistriprogrammiga ja teised kaks programmi algavad järgmisel aastal. Need uued programmid keskenduvad tehnilistele oskustele, kuid ka ettevõtlusele ja ettevõtete arendamisele Need äh, programmid äh, edendavad mobiilsust tänu erinevatele TIK partneritele läbi praktikavõimaluste või ülikoolide vahelise partnerluse eesmärgiks on tagada meie silmapaistvatele noortele õiged äh, oskused ja teadmised selleks kompleksseks interdistsiplinaarseks valdkonnaks ning arendada nende võimekust E, arendada innovatsiooni Euroopas ja vastata paremini tööturu väljakutsetele. see on võtmeks, kui me tahame muuta mõtteviisi ja toetada ettevõtlusvaimsust. kuid peale TIK-de on EIT-de elus organism. meil on kontorid, mis alustasid juba töö, tööd juba aasta aega tagasi Budapestis. tööjõu palkamine on endiselt töös ja aasta lõpuks peaks instituut juba töötama täiskäigul lõpuks on EIT sihtasutus nüüdseks juba tööd alustanud. Eh, selle sihtasutuse loomine on kirjas ka EIT määruses. sihtasutus on järjekordne innovatiivne osa EIT kontseptsioonist ja see on ainulaadne Euroopa Liidu kontekstis. see aitab EIT-d ja lõpuks ka TIK-sid meelitada rahastamist pri-, privaat-, erasektorist mul on väga hea meel, et äh, sihtasutuse juhatus koosneb võimekatest ja kogenud isikutest ja et neid juhib esimees härra Christian Jourdain, kes on Solvee täitevdirektor. daamid ja härrad, ma ütlesin alguses, et EIT on äh, kasvav taim, kuid meie peame nüüd panema selle taime õitsema, nagu üks teie komisjoni liikmetest seda hiljuti ütles seega tahaksin siin välja tuua mõned punktid, mis on minu meelest aluseks EIT tulevikule. detsembrikuuks esitlen teile esimest strateegilise innovatsiooni tegevuskava, kus on välja toodud EIT prioriteedid ja eesmärgid järgmiseks seitsmeks aastaks see on võtmeks, et defineerida temaatiline fookus TIK-de jaoks ja ka strateegilised tegevused, mida IT peaks arendama järgnevate aastate jooksul. minu eesmärgiks on esitada ka ettepanekut parandamaks IT määrust seal, kus vaja muidugi tuginen ma kogemustele ja õppetundidele, mis me oleme saanud esimese raundi TIK-delt et äh, ellu viia vajalikke muudatusi, nii et meie mudel oleks veelgi tõhusam. ma loodan väga selle komisjoni toetusele ja panusele, nii et me saame koos EIT tulevikku kujundada. peale selle on see aasta ka määrav EIT äh, koha suhtes, mis sellel saab olema järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja äh, fina-, teadusuuringute ja innovatsiooni ühilises, ühises strateegilises raamistikus, mille algatajaks oli minu kolleeg, volinik Quinn ma usun, et see paiknemine mitmeaastases finantsraamistikus aitab arendada sünergiaid ja loob sidusama Euroopa Liidu innovatsioonimaastiku. peale selle saab idee sellega nähtavamaks ja lõikab kasu lähedastest suhetest teiste Euroopa Liidu rahastusallikatega. mina toetan seega täielikult seda lähenemist, kuid me peame olema väga selged lisandväärtuse osas mis EIT-l saab olema uuel innovatsiooni ja kõrgharidusmaastikul. EIT-l saab olla reaalne mõju ainult siis, kui see jääb paindlikuks institutsiooniks, mida ei kammitse traditsioonilise rahastamise mehhanismid. nagu te teate, iseloomustab EIT-d tugev paindlikkus ja autonoomia. see järgib äri ja ähm, ettevõtetele keskendunud ähm, lähenemisele, muutes TIK-d atraktiivseks ka erasektorile. EIT-l on kerge ja paindlik juhtimisstruktuur ja see toimib paindlike finantsreeglite järgi ma ei taha kindlasti panna TIK-dele lisakoormust, mis muudaks need vähem atraktiivseks ja läheks kogu EIT toimimispõhimõtte vastu selles osas äh, töö, teen tihedat koostööd volinik Queeniga. ma olen veendunud, et ma võin tugineda ka selle komisjoni liikmete ekspertiisile, et defineerida arukas viis, kuidas EIT-d rahastada, samal ajal säilitades EIT paindlikkuse ja autonoomia, mis on EIT edu võtmeks nüüd oleme sisenemas otsustavasse faasi EIT tuleviku jaoks. nagu ma ütlesin ka TIK-de kolmele direktorile, et nüüd, kui algusperiood on läbi, siis on tulemuste etapp otsustava tähtsusega kuid ma loodan, et te teete minuga tugevat koostööd järgnevatel kuudel ja toetate mind ka poliitilises plaanis, tagamaks EIT tulevikustrateegiat ja tulevik, tulevast rahastamist, aitäh! proua volinik, tänan teid väga ja enne arutelu sooviksin veel rõhutada, et meie komisjon suhtub EIT tegevus väga suure toetuse ja poolehoiuga. Budapestis hiljuti oli meil ka võimalus EIT-ga koha peal tutvuda. ma olen täiesti veendunud, et tegemist on väga huvipakkuva projektiga, aga nüüd soovin sõna anda kolleegidele, kõigepealt kolleeg Rüüd-, Rüümis. meil on siin kuus sõnavõtusoovi, palun püüdke esitada kiiresti arukaid küsimusi, et me saaksime anda volinikule veel võimaluse ka vastata. ka mina sooviksin kõigepealt tänada äh, proua volinikku. EIT on nüüd väga hoogsalt alustanud see, mida me teame seitsmendast raamprogrammist ja teistest programmidest, need teadmised peavad leidma kajastuse ka meie haridussüsteemis, need peavad jõudma töötajateni ettevõtetes. kas ei oleks siin võimalik mõelda ka uue kommunikatsioonistrateegia väljatöötamisele, et klastrisse kogunenud teadmus tõepoolest annaks ka praktilist kasu, see on tõsine väljakutse, aitäh! aitäh, kolleeg Tsukalas! Να καλωσορίσω και εγώ κύριε Πρόεδρε την κυρία Επίτροπο. Minagi tervitan proua volinikku meie komisjonis, see on tõepoolest väga meeldiv üllatus, e, et e, proua volinik tunneb huvi e, noorsoo haridusküsimuste äh, vastu ja samas näitab üles ka suurt huvi EIT vastu. EIT peaks olema eelkõige teaduskeskus, ma olin EIT alguse juures, ma jälgisin seda väga suure huviga. härra Focato, esimene äh, juhataja oli väga edukas ja ma sooviksin rõhutada, et väga tähtis on siin tõepoolest luua seos teadmiste kogumise ja nende edastamise vahel. me näeme väga sageli, et probleemid seisnevad just selles, kuidas osaleda rahvusvahelises teadus- ja innovatsioonitegevuses Euroopa ei ole seni saavutanud seda, et ta saaks selles valdkonnas tõepoolest kaasa rääkida täiel määral. Obamal on juba seitseteist EKT ja, ja meil on kavatsus luua taolisi asutusi veel juurde. Hiinas me näeme, et investeeritakse väga palju teadusesse, innovaatilisusesse ning patent migrantidest üle poole pärineb USA-st. ma sooviksin teilt vastust küsimusele, kas koordineeritud strateegia, mis on koostatud aastani kaks tuhat kakskümmend, võib aidata kaasa sellele, et Lissaboni strateeg-, et see koos Lissaboni strateegiaga aitab Euroopal eh, saavutada eh, need eesmärgid, saada eh, tõsiseks tegijaks innovatsiooni valdkonnas. järgmine kõneleja. suur tänu, mul on väga hea meel, proua volinik, et te täna siin olete, see näitab, milline kollegiaalne vaimsus valitseb komisjonis. tahaksin teha paar märkust esiteks, raskes olukorras toetas komisjon siiski seda ideed, lisades innovatsiooni elemendi, kui parlament esitles oma muudatusettepanekuid, nii et me, mina toetan teid kaasid. ja nagu volinik Kallas ütles, on kiirteedel väga tihe liiklus. areng toimub väga kiiresti. ja me, meil peavad olema vastavad kvalifikatsioonid. kui me tahame sõltumatust, arendada erinevaid tegevusi Äh, siis äh, peab seitsmendas raamprogrammis äh, olema erinevad elemendid, meil on siin erinevaid programme, seega on meil palju topeldamist, kas see ei muuda teid mitte haavatavamaks? kas öö, ei oleks targem mitte elemente koondada, mitte neid paljundada läbi TIK-de, samas kui on palju sarnaseid algatusi, nii et kui haavatavaks muudab see teid arutelus? What a coincidence that you should suur tänu! mul on väga hea meel, et te siin olete ja räägite in-, innovaatilisest Euroopa Liidust, nii et minu küsimus on, kuidas EIT on seotud innovatiivses liidus välja toodud väljakutsetega? seal on äh, välja toodud konkreetsed äh, väljakutsed ja me oleme neid ka raportis käsitlenud ja neid on kokku kolm. partnerlused äh, on suure ühiskondliku surve all. kui ma vaatan nüüd ei-teed, siis siin ei ole tegemist suurte ühiskondlike väljakutsetega, sest siin on tegemist äh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega. ja kuidas te siis äh, ühendate TIK-d Euroopa innovatsioonipartnerlustega? Te räägite EIT viimisest Äh, mitmeaastasesse finantsraamistikku ja et see peab olema hästi paigutatud, kuid mida see siiski tähendab? ja innovatsioon on midagi, mida ei saa ette näha. mida paindlikumad te olete, seda paremini saate kiirendada innovatsiooni. olen täiesti nõus, et meil peaksid olema paindlikud instrumendid, kuid EIT ei ole tänaseni näidanud üles seda paindlikkust. väga raske on olnud seda ideed käima lükata. kuid gravitatsiooniseaduse järgi on esimene tõuge alati kõige raskem, enne kui äh, mingisugune keha oma kiiruse saavutab. nii et äh, kui EIT on täiskäigu saavutanud, siis kuidas me tagame selle paindlikkuse, nii et me ei pea uuesti aeglaselt otsast pihta hakkama, aitäh. Romana Joran Sipli. Eh, hvala lepa, gospa komisarka, <clears throat> za vašo predstavitev. suur tänu, proua volinik, teie ettekande eest. mina olin siin variraportöör äh, EPP poolt ja tahaksin tõepoolest, et see instituut äh, toimiks ja annaks ka tulemusi. mul on paar küsimust. Te mainisite, et detsembriks kavatsete koostada esimese ühise strateegilise tegevuskava. meil on spetsiifilised ideed, mis on seotud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, ma tahaksin näha, kuidas teie näete EIT rolli selles strateegias? teiseks ütlesite, et teete ettepaneku muuta IT määrust. kas te võiksite meile rohkem infot anda selle kohta, mida seal tuleb muuta? kolmas küsimus. ei tee raamistikus on kuusteist keskust, tahaksin, et te räägiksite meile, kuidas need geograafiliselt paiknevad ja veel, milline on institutsiooniline jaotumine? kuidas ülikoolid, instituudid, VKE-d on kaasatud EIT töösse? kui, kuidas nad sellesse panustavad, kuidas on töö nende vahel jaotatud? ja veel üks küsimus. me rääkisime EIT märgistusest mida institutsioonid saaksid taotleda vabatahtlikule alusel. see oleks lisamärgistus haridusmärgistusele, kuidas see projekt on edenemas, aitäh? aitäh kõikidele, kes küsimusi esitasid, võib-olla veel üks küsimus aga mina usun, et äh, EIT on äh, üks põnevamaid projekte, mis äh, volinikul praegu on. sellega on jõutud üpris kaugele ja ma tahaksin teada, kuidas on lood EIT rahastamisega? ma ei eelda, et te nimetate täpseid summasid, aga äh, kas vajadused on siin kaetud ja kui pika aja jooksul ja millised on prioriteedid innovatsiooni ja teaduspoliitika on väga oluline ning ka selle rahastamine on vastavalt tähtis. järgmine kõne, äh, sõnavõtja, aga kolleeg Cavallo. Eh, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ka härra proua volinikule, et ta täna siia on kohale tulnud, vabandan, aga pidin eh, hääletama eelarvekomisjonis, me räägime siin ju vahearuandest eelarve kohta, nii et pidin seal olema variraportöörina, aga tahaksin siiski eh, lühidalt sõna võtta, õnnitleda Äh, voliniku esimeste sammude osas EIT suunas. EIT on väga huvipakkuv idee. esimesed sammud on head, aga need on astutud kriitilisel hetkel. oleme nüüd jõudnud äh, olukorda, milles EIT-l on võimalik kasvada, konsolideeruda või mitte parlamendis on arutlusel ka mitmed väga olulised küsimused, tulevane eelarve, samuti raamprogrammi strateegia ning raamprogrammi ja EIT ja mm, CIP vahelised suhted. ühesõnaga, parlamendis äh, on eriti see komisjon äh, väga pädev, et panustada samuti EIT-sse ühesõnaga, järgime teie soovitusi selles osas, et tuleks äh, luua ka IT-sõprade rühm. olen valmis äh, ka äh, seda rühma juhtima. loomulikult kolleegid, kes tahavad meiega liituda, peaksid panustama lahenduste leidmisesse tulevikus, eriti rahastamise osas. ja suure rõõmuga täheldan, et äh, raportis on juba väga jõuliselt äh, viidatud EIT äh, õigele rahastamisele pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. nii et nii ITRES kui ka teistes komisjonides töötame selle nimel, et EIT saaks panustada innovatiivsusesse ja konkurentsivõimesse Euroopa Liidus nii et selles osas võite meiele loota, võite loota meie abile, suur aitäh! siin oli nüüd terve hulk küsimusi ja mõtteid ja nüüd on proua volinikul võimalus vastata. võib-olla ei oskata päris kõigele vastata, aga vähemasti osalegi. suur aitäh, alustuseks tahasin tänada proua Carvallot, sest et tema äh, on nõustunud juhtima EIT sõprade rühma koosolekuid. loomulikult on see rühm avatud kõigile neile, kes soovivad seal osaleda ja kes soovivad rohkem teada saada innovatsiooni ja tehnoloogia instituutide kohta, EIT-de kohta kes on valmis ka oma abistava käe ulatama. paar nädalat tagasi leidis aset esimene koosolek, meil on plaanis järgmine koosolek maikuus ja sellel koosolek koosolekule on plaanis kutsuda ka kolme EIT peadirektorid selleks, et väga avatult nendega arutada äh, seda, millised on nende eesmärgid, äh, millised arengud on juba toimunud, ühesõnaga, selline suhtlemine on, on väga oluline, eriti inimestega, kes ise on nende instituutide eesotsas ühesõnaga peame eristama kõiki erinevaid paralleelseid algatusi, mis juba käimas on. ja peame vaatama, milline on EIT-de eriline äh, iseloom. esimest korda oleme siin hõlmanud ka kõrghariduse see on väga oluline nende eesmärkide saavutamisel, mis me oleme endale seadnud äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend raames. haridus, äh, nagu te teate, on selle strateegia tuumaks ja üks viis, kuidas strateegia eesmärke saavutada, on äh, ikka püüelda parimate või parima teadmiste taseme jah, tõepoolest Euroopa Liidus oleme veidi jäänud teistest maha, seda nii arendus- kui ka äh, teadustegevuse osas, aga just nimelt see ongi võimalus, nüüd ongi meil võimalus äh, anda uut jõudu sellele protsessile. kui siseriiklikult äh, on juba palju tehtud, siis kolmes valdkonnas tuleks teha veelgi rohkem, kõigepealt innovatsioon, teadustegevus ja ähm, haridus. ja haridus äh, kõikidel tasemetel. kui me räägime siin aga Tehnoloogia Instituudist, siis äh, eelkõige keskendub meie tähelepanu kõrgharidusele. räägin edasi inglise keeles. see lähenemine on veidi erinev proua Merkese omast äh, ühiskondlike väljakutsete osas. Need kolm tikki ehk teadmiste innovatsiooni kogukonda äh, tegelevad just nimelt suurte ühiskondlike väljakutsetega energeetika, eriti Jaapanis toimunu valguses, on samuti kujunenud suureks ühiskondlikuks väljakutseks, lisaks veel kliimamuutus ja äh, informatsiooni ühesõnaga, tehnoloogia on väga oluline meie hariduses ja ma tahaksingi, et need teadmis- ja teadmiste innovatsioonikogukonnad mind abistaksid, sest et ähm, innovatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia peaks olema osa ka õppekavadest. Äh, osad liikmesriigid seda soovivad, aga minu arvates on väga oluline anda just nimelt sellist uut hoogu meie haridussüsteemile. vaadates äh, tulevikku on EIT haldusnõukogul otsustada see, kui palju teadmiste innovatsiooni kogukondi nad soovivad ja millistes valdkondades. ja see öö, see, sellest tehakse ülevaade nende strateegilistes plaanides, mida nad peavad siis komisjonile peagi tutvustama. ja siis otsustatakse, kui palju nendest ettepanekutest on tegelikult äh, ellurakendatavad, millised tegelevad nende tõeliste väljakutsetega, sest et see on EIT töö just kõige olulisem osa. siis äh, tutvustame oma strateegiat teile ja nõukogule ja siis saate ka teie seda meiega arutada. vahepeal loomulikult ähm, toimub ka konsultatsioonitöö, mis saab alguse aprillis, lõpeb juunis. kõik olete kutsutud äh, selles osalema ja suure rõõmuga kuulaksin ära ka teie seisukohad EIT-d tuleviku osas ja ka selle kohta, et millistes valdkondades peaksime minema veelgi kaugemale minu isiklik arvamus on järgmine, me ei peaks äh, Äh, suurendama äh, teadmiste ja innovatsioonikogukondade arvu, meil ei peaks olema neid näiteks veel kümmekond, ma eelistan äh, liikuda edasi aeglaselt, kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. nii et meil ei peaks olema neid liiga palju, sest et muidu kvaliteet selle all kannatab. ja kvaliteeti me loomulikult soovime küsiti, milliseid muudatusi on mul plaanis teha, see sõltub oluliselt meie hindamistööst, mis on praegu käimas. me oleme palunud ekspertidel juba analüüsida seda, kuidas need teadmiste innovatsioonikogukonnad on edasi arenenud, millised on olnud äh, nende raskused, äh, võimalik on äh, neid ka muuta selleks, et nad saaksid oma tööd tulevikus paremini teha. mul on siin kasutada ka kolm dokumenti, kus on põhiinfo kolme teadmiste innovatsiooni kogukonna kohta. siin on ka info nende instituutide kohta, kes teevad koostööd EIT-dega, nii et jätan need dokumendid teile selleks, et saaksite need komisjoni liikmetele laiali jagada. omalt poolt võin aga öelda nii palju, et ühesõnaga, igas piirkonnas on öö, ähm, äh, koostöö selle piirkonna EIT-de, teadusinstituutide ja igasuguste teistsuguste instituutide vahel, nii et selline teadmiste kolmnurk igas piirkonnas ja kokku neid selliseid kolmnurki on siis kuusteist üle terve Euroopa nagu te väga õigesti ütlesite, siis e-ideedega ühinemine on vabatahtlik, aga paljud ülikoolid on juba selle idee omaks võtnud ja need, kes äh, alustavad magistrikraadi andmist sel semestril, äh, selle märgisega omaks äh, võtavad kümme kuud läks aega selleks, et kokkuleppele alla kirjutatakse, et antakse esimesed äh, grandid. see oli väga keeruline ja see on seda keerulisem, mida innovaatilisem on idee. tegemist on väga ambitsioonika partnerlusideega, mis tulevikus, ma loodan, edukaks osutub, aga juba siis, kui kokkuleppele alla kirjutati ja kui vaadata seda, kuidas äh, on edasi liigutud, siis see kõik on väga julgustav. loodan, et olen vastanud kõikidele küsimustele, äh, veel siiski rahastamisest. selle kohta saan öelda nii palju, et meie pakume vaid kahtekümmet viite protsenti rahastamisest, see on nii-öelda seemneks. seeläbi üritame luua vajalikud võimalused, et saada rahastamisvahendeid ka muudest allikatest ja just nimelt sellepärast EIT määruses on ka sihtasutuse loomise säte. sellel on ainult üks eesmärk, nimelt Äh, tõmmata ligi ka rahalisi vahendeid ähm, avalikust sektorist ja erasektorist. tulevase rahastamise kohta loomulikult ma ei oska öelda, milliseks see kujuneb, enne peame otsustama, millistes valdkondades äh, on meil plaanis tööd teha ja kui mitu äh, teadmiste innovatsiooni. Äh, palju tänu proua volinikule kogu selle teabe eest. me täname, et te leidsite aega meie juurde tulla täname ka vastute eest ning kahekümne viiendal mail on see teema meil taas päevakorral. ma loodan, et siin me saame ka kolme teadus- ja innovatsioonikogukonna esindajaga mõtteid vahetada tegemist on protsessiga, mis areneb pidevalt, tänan veel kord ja ma usun, et kõik on väga äh, rahul seniste, aga proua komissar saab eh,, proua volinik soovib veel paar sõna öelda. vabandan, aga mul jäi vist üks punkt kahe silma vahele, tahaksin sellele ka ära vastata. proua Merkes, te esitasite küsimuse selle kohta, et kuidas plaanime äh, koostööd teha Euroopa innovatsioonipartnerluse ja ka volinik ka Hogan Quinniga luua üks, selleks, et luua üks terviklik süsteem. olen proua volinikuga ka läbirääkimiste protsessis, meie tahame luua sünergiaid EIP-de ehk siis Euroopa innovatsioonipartnerluste, mida tema siis on loomas, praegu on loodud vaid üks hea vananemise kohta ja EIT-de vahel. EIT on täiesti teistsugune, tegemist on siin ärilise äh, alusega äh,, haridusalase alusega, aga miks mitte luua ka äh, seesama teadmiste ja innovatsiooni kogukond äh, vananemise kohta ja äh, hea tervise juures vananemise kohta? ühesõnaga, loomulikult äh, teeme kõik selleks, et EIT ja teadmiste ja innovatsioonikogukonnad ei öö, äh, kattuks. hästi, veel kord palju tänu. ja kindlasti kohtume teiega juba peagi. Darf den nächsten Punkt aufrufen der Tagesordnung? Äh, nüüd siis aga kutsuksin teid üles arutama viimast päevakorrapunkti see on siis tõhus toorane poliitika ja kõigepealt annaksin sõna raportöörile ja seejärel jätkame vabralt arutelu, nii et palun. aitäh, härra esimees. ma loodan, et arutelu tõesti algab reipalt. kõigepealt ma sooviksin tänada härra Höökmart Paki ja teid selle eest, et te olite nõus päevakorras muudatuse tegema, et ma saan siin arvestada ka triloogi tulemustega. kõigepealt paar eelmärkust üldiselt aga ootan ma huviga teie märkusi, teie arvamusi kõigepealt neli kommentaari. ma sooviksin enesekriitiliselt suhtuda dokumenti ja ma palun ka komisjonilt mõistvat suhtumist selle dokumendi sõnastusse siin on kasutusel sõna asendamine, see substitutsioon, sellist sõna ei saa tegelikult kasutada. me võib-olla peaksime ol-, olema siin ambitsioonikamad, aga ma leian, et see on punkt, kus on võimalik veel teha parandusi. kolleegid on juhtinud tähelepanu ka eh, sellele, eh, et eh, siin on võimalik kaasada veel rohkem ideid. ma sooviksin tänada kolleeg Panajotot heade mõtete eest. kolleegide toetus on olnud väga kasulik ja ma usun, et me lõpuks saame väga hea raporti. ja mul endal on ka veel paar mõtet, mis ei ole veel dokumenti sisse jõudnud. kahjuks ei olnud lihtsalt mahu tõttu võimalik kõike kõne alla võtta, aga see on tõesti tavaline asi, et kõik ei jõua dokumenti, mida tahaks. dokument on koostatud inglise keeles ja mul ei ole ma ei ole kontrollinud tõlget saksa keelde väga põhjalikult, aga vähemalt ühes kohas on tõlge saksa keelde, mm, kuidas nüüd öeldagi, udune või isegi vigane ja sellele ma sooviksin tähelepanu juhtida. ma loeksin selle ette, et kellelgi ei tekiks arusaamatusi selles kohas ja inglisekeelses algtekstis. That effective governance of raw materials policy is key to an effective strategy ja saksa keelde on see siis tõlgitud, viitame sellele, et tooraine poliitika efektiivne juhtimine peab olema tõhus poliitika, ma leian, et siin on midagi natukene paigast ära ja ma leian, et teksti tuleb, et me peaksime oma arutelus lähtuma ingliskeelsest versioonist, aitäh! Äh, äh, aitäh ja nüüd siis sõnavõtud. Äh, kõigepealt annaksin sõna variraportöörile. ja sõna saab siis kolleeg Panajotov. suur tänu, härra esimees kallid kolleegid, kõigepealt lubage mul avaldada oma tänu härra Pütikoferile suurepärase raporti eest. see raport on võtmetähtsusega Euroopa jaoks, sest Euroopa on veetnud, kulutanud igal aastal üle kolmesaja miljardi euro, et säilitada tööstuse mobiilsust ja tehnoloogiaid. palju nendest äh, uuendustest tuleb äh, Hiinast, USA-st, Kanadast, äh, muudest riikidest. kui meil õnnestub neid kulutusi vähendada poole võrra näiteks, siis tuleks see raha suunata kultuuri, haridusse, arstiteadusse seega oleks võimalik eurooplastele öelda, et mm, te ei kannata kunagi enam, sest meil on võimalik tulla igast kriisist välja. ma olen väga rahul härra Pütikoferi raportiga, sest ta mainib probleemi ja samas toob välja ka võimalused, kuidas sellest üle saada. näiteks mainitakse siin toormaterjalide alal ka diplomaatiat meie infrastruktuuris mis puudutab toormaterjale, siis on olukord selline, et Euroopa Liit rahastab kõikvõimalikke innovatsiooniprojekte Eh, kuid eh, oluline on pöörata tähelepanu ka kaevandamisele ja toormaterjalide hankimisele. mul on kaks märkust. kõigepealt me võime mõelda mõningate kaevanduste uuesti avamisele Euroopa Liidus. miks? sellepärast, et kui me üheksakümnendatel need sulgesime, siis olid selleks erinevad põhjused, poliitilised, sotsiaalsed, keskkonnapõhjused, kuid põhiliselt majanduslikud. tuletan meelde, et äh, vase hind oli tuhat viissada dollarit, kuid nüüd on selle hinnaks kümme tuhat dollarit seega me peame selgitama olukorda ja mõnikord ka kaevandusi uuesti avama siin Euroopa Liidus, eriti Bulgaarias on meil tina, tsingi, kulla ja vasekaevandused. nüüd on just õige aeg selle üle mõelda. ma ei tea, härra Pütikofer, te mainisite siin konkreetset perioodi, kuid ma arvan, Euroopal on vaja kiiresti tegutseda, aitäh. Szymanski. kolleeg Szymanski, palun. suur tänu selle raporti eest, ma arvan, et tegemist on väga hea alguspunktiga aruteludeks meil on hea võimalus leida laiapõhjaline kokkulepe ITRE komisjonis sellise teksti koha pealt, mis ei ole seadusandlik, vaid pigem kirjeldav. ja see on väga oluline, et kõik sõnad ja laused oleksid õigesti tasakaalustatud. minu meelest peaks raport rõhutama rohkem äh, kõigi kolme instrumendi komplementaarset ja tasakaalustatud rolli, mis puudutab toormaterjalide poliitikat. ma arvan, et me ei peaks äh, ühtegi neist kolmest alast välja jätma, kõigil neil on oma roll mängida toormaterjali probleemidega tegelemisel. ma arvan, et meie oma ressursside kasutamine peab olema siiski tehtud nii, et võtame arvesse ka keskkonnahuvisid ja Natura äh, ka kaht tuhandet. see on see raamistik, äh, mida me peame alati arvesse võtma, kui me räägime maastikust kuid samuti peame taaskasutust arvesse võtma või uue, uusi tõhususe norme. ökono-, majanduslikku. me peame võtma arvesse ka mõjuhinnanguid. tööstus äh, teeb taaskasutuse osas Euroopas juba väga palju ära seega ei tohiks äh, siin esitada uusi tingimusi. sama kehtib ka katsete kohta kasutada vanu prügilasid. Äh, toormaterjalide tagatus ja strateegilistele, strateegilist aspekti tuleks rohkem siin raportis välja tuua nagu ka energiaturvalisuse puhul peaksime me keskenduma ka siin äh, välisteenistuse rollile, sest see ei ole neud-, poliitiliselt neutraalne teema. me me tahame, et äh, äsja tek-, sündinud diplomaatiline asutus võtaks endale samuti rolli. seega äh, keelekasutuse ta-, tasakaalustamine ja poliitilise aspekti sisseviimine aitaksid kindlasti kaasa laiapõhjalise leppe saavutamisele. järgmisena kolleeg Brandt. Um... suur tänu Marita Uskov on äh, variraportöör, kuid ta ei saanud siin kahjuks täna olla, nii et ma võtan tema nimel sõna. kõigepealt tahaksin tänada härra Pütikoferit suurepärase raporti eest ja seda lugedes jäid silma mõned väga huvitavad ettepanekud, näiteks äh, SKT kolme protsendi võrra parandamine, keskkonna liisimine ja muud ideed, nii et ma arvan, et me peaksime neid lähemalt vaatama. olen ka nõus härra Pütikoferi kokkuvõttega, et komisjon peaks tagama eraldi ligipääsu toormaterjalide toormaterjalide turule ja tarbeainete turule. me ei tohiks siin mm, siiski jätta kõrvale toormaterjali küsimusi. ülioluline on see, et toormaterjalide algatus võtaks täielikult arvesse koostööd ja me nõustume ka raportööriga, et Euroopa Liidu poliitika arengukoostöö osas peab selgelt välja tooma, et toormaterjalide algatus eh, peab jälgima kõiki arengupoliitika põhimõtteid. samuti peab tagama, et arenguriikides toormaterjalide kaevandamine põhineb äh, võrdsusel ja õiglusel. toormaterjalide algatus ei tohi toetada halba valitsust ega korruptsiooni ega kolonialismi. Mm, Marita, kes ise on Põhja-Rootsist pärit, kus äh, kaevandustööstus on äh, laiaulatuslik ja ka mina ise, me tahaksime rõhutada kohalike kaevandusressursside ärakasutamist. seda peaks ka raportis selgemini välja tooma ja me tuleme välja ka konkreetsete muudatusettepanekutega selle jaoks. mul on väga hea meel näha, et härra Püdikohver rõhutab ressursi tõhusust, taaskasutust ja asendamist Need teemad on kõik väga laialdaselt kaetud raportis. mina usun, et Põhja-Euroopa potentsiaal peab just rakendama kõiki neid põhimõtteid koos. Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendis on palju veel ära teha. me peaksime võtma juhtiva rolli selles küsimuses raportis äh, tuleks teha teatud kohandusi, ma arvan, et teid ei, ei peaks kohutama kõik need muudatusettepanekud, need on, on lihtsalt võimalused raportit laiendada, aitäh. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin õnnitleda härra Pütikoferit selle raporti eest, see on väga heaks aluseks lõppraportile. siin on välja toodud kõik olulisemad teemad, kuid mul on siiski tunne, et selle, et see raport saab olema väga oluline, sest teema on oluline. Euroopa Liit näib öö, töötleva tööstuse küsimusi kõrvale jätvat. töötlev tööstus arenes algselt kõrge lisandväärtusega ja toormaterjalitööstus jäi tollal maha. toormaterjalitööstus nõuab investeeringuid kõrgel tasemel pikaajalisi investeeringuid äh, lisanõudmistele vastamist. seega on siin oluline roll valitsustel, kuid kahjuks on loodud suuri kartelle, mis suruvad peale oma tingimused ja see puudutab ka haruldasi muldmetalle, mis tulevad Hiinast. Äh, nüüd konkreetsemate märkuste juurde minnes, mul on neid kokku kolm. esimene ettepanek puudutab esimest teemat Eh, toormaterjalide energiastrateegia kohta. ma arvan, et siin me ei tohiks unustada energia teemat. tuletage mulle meelde, miks, sest eh, igasugune toormaterjal on kalkuleeritav just energia mõttes. kaevandustes olevad toormaterjalid ei oma mingisugust väärtust, nad saavad alles selle, kui neid töödeldakse. me peaksime selle peale mõtlema ja võib-olla peaksime mõtlema ka toormaterjalide ja pooltoodete energiakulule. ja me peaksime arvesse võtma ka õhu ja vee faktorit õhk on väga oluline toormaterjalide puhul, eriti lämmastik, ähm, väetiste tootmise puhul ja nii edasi. me peaksime toetama ka mm, asendamispõhimõtet. siin tuleb kohe ehitustööstus meelde, sest äh, Euroopa ehitustööstus äh, on nüüd muutumas konkreetsetelt ehitistelt äh, betoonehitistelt, vabandust, puuehitistele. siin äh, on võimalik rakendada asendamispõhimõtet. see on ka otseselt seotud tarbimisega, sellega, kuidas me elame, mida me tarbime. see on muidugi filosoofilisemat laadi küsimus. mis puudutab detailselt muudatusettepanekuid, siis mul on neid terve hulk, kuid kindlasti on, on see raport äh, kõrges hinnas juba sellisena, nagu see on, sest energia ja toormaterjali küsimust tuleks kindlasti võrdselt käsitleda. Äh, mul on veel terve hulk sõnavõtusoove, äh, nii et äh, ma palun teil pidada silmas, et aeg on piiratud. kolleeg Pents, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, esiteks tahaksin tänada raportööri väga hea raporti eest väga oluline on see, et meie lähenemine oleks strateegiline selles küsimuses. mul oleks paar märkust kriitilise tähtsusega toormaterjalide, eriti haruldaste muldmetallide kohta. me teame, et Hiina toodab haruldastest muldmetallidest kuni üheksakümmend seitse protsenti ja mind paneb väga muretsema Euroopa tööstuse olukord ja ettevõtete olukord kui me räägime siin haruldastest muldmetallidest, siis näeme, et raportis räägitakse ka toormaterjalide alasest, alastest diplomaatilistest suhted, suhetest põhiliselt Ladina-Ameerika, Aasia ja Hiinaga. aga haruldaste muldmetallide osas on suur potentsiaal neid kaevandada ka Gröönimaal tuleks alustada arutelusid Gröönimaaga nii strateegiliselt olulises teemas. Gröönimaa ei ole küll Euroopa Liidu liige, aga nad on ikkagi nii-öelda meie poolel. ja nad on järjest suurema äh, iseseisvuse osaks saanud, meil on ka nõukogu otsus koostöö kohta Gröönimaal, peaksime sinna kaasama hariduse ja ressursid ja nii edasi, aga lõppdokumendis viidatakse vaid haridusalasele koostööle. Gröönimaa on hea Euroopa Liidu partner ja tal on väga tihedad sidemed Taaniga Euroopa Liit äh, on praegu pidamas läbirääkimisi teemantide alase koostöö osas äh, Gröönimaaga. nõukogu otsus kahe tuhande kuuendast aastast, äh, selle osas on käimas praegu öö, läbivaatamine ja tahaksin, et komisjon pööraks sellele väga suurt tähelepanu on väga erinevaid viise, kuidas kokkuleppele jõuda, mina selle üle ei otsusta, ma tean, et äh, Hiina peab läbirääkimisi Gröönimaaga selle teema üle, Hiina kohta me juba teame, et nad on ostnud endale ligipääsu Aafrika ja teiste maajagude ressurssidele ja Euroopa Liit peab selles valdkonnas ikkagi midagi ette võtma, aitäh. Frau kolleegin Merkis. Äh, proua kolleeg Merki ees taas kord. Äh, äh, äh, suur aitäh, härra esimees. olin keskkonnakomisjonis ka toormaterjalide raporti kaasraportöör ja tahaksin ka omalt poolt paar sõna öelda, tegemist on väga sügavuti minema raportiga, tahaks lisada sellele midagi, mida ütles juba kolleeg Brent. põhimõtteliselt oleme täiesti nõus eelkõige on oluline see, et äh, analüüsitakse sügavuti Euroopa Liidu toormaterjalide liikumist, et äh, vaadataks ka, mis toimub prügi osas milliseid prügilaid oleks võimalik äh, uuesti avada selleks, et näha, kas seal on kasulikke tooraineid? Äh, kaks siis VEE e ning samuti tööstuspoliitika algatustes oleme samast teemast juba rääkinud raport, mille pikkuse piiranguks on kakskümmend tuhat tähemärki, seda ei ole kuigi palju. siin räägiti asendamisest, samuti äh, ümbertöötlemise aspektist, aga kas ümbertöötlemine äh, kaasab ka taaskasutuse, mis minu arvates on midagi teistsugust, kuid äh, samas mitte vähem tähtsat? see pikendaks äh, toote eluiga ja võimaldaks ka toormaterjali seal seetõttu paremini kasutada. ühtlasi oleks võimalik ka kaaluda võib-olla teistsugust majandusmudelit, et äh, ümbertöötlemist soodustada, loomulikult ootan äh, huviga ka raporti, raportööriga koostöö tegemist ja siin ka see äh, liisimisküsimus mitte ainult keemiliste ainete, vaid ka teiste ja kemikaalide, vaid ka teiste ainete osas kas oleks võimalik ka teha üleskutse prügilate keelamisele, sest et see juba automaatselt tähendaks, et suureneks vajadus ümbertöötlemise järele? kolleeg Vidal Quadras. kolleeg Vidal Quadras, palun. Thank you, president um,. I... suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin õnnitleda härra Pütikoferit ja tahaksin teha paar märkust, äh, põhinedes selle raporti kolmel samblal. esiteks, äh, rahvusvahelised suhted ja jätkusuutlike toorainete tarnimine. ma jagan raportori va vaateid selles osas, et on väga kiiresti vaja Euroopa Liidul tagada oma toorainete tarned selleks ja, ja seda läbi äh, olemasolevate struktuuride parema ärakasutamise, nagu Maailma Kaubandusorganisatsioon, kahepoolsed suhted ja nii edasi. kuid samas äh, on meil kohustus äh, edendada jätkusuutlikku arengut partnerlusriikides. teiseks sambaks tagatud tarned Euroopa Liidu sees, siin on kolm olulist punkti need on kõik omavahel seotud. esiteks on tegemist küsimusega, mille osas peab järgima lähimuspõhimõtet. Euroopa Liidu äh, tasemel peaks roll olema pakkuda koordineeritud lahendusi, näiteks Euroopa Liidu iga-aastane äh, toorainete aastaraamat, nagu siin raportil on teinud ettepaneku lõikes üheksateist äh, teiseks äh, ühisteenistuse idee, see oleks hea võimalus lahendusi pakkuda ja selles osas tervitan raportööri soovitusi luua äh, Euroopa Liidu geoloogiateenistus, kuid samas ei ole siin midagi öeldud selle kohta, kui palju aega on vaja äh, kaevandamislubade saamiseks tõsi on ka see, et siin on äh, halduskoormust, mis on seotud keskkonnakaitsemeetmetega. ja see toob mu minu kolmanda aspekti juurde. oma viimases arutelus äh, juhtisid mitmed kolleegid tähelepanu sellele, et mõningates riikides, kus on toora, äh, toormaterjalide tootmise potentsiaal, on kaitse all olevaid alasid, mis on väga suured, minu oma kodumaal Hispaanias, ma mainisin seda juba, kolmkümmend protsenti meie eh, territooriumist on Natura kaks tuhat ala. oleks võib-olla võimalik kaaluda ka seda, kas lihtsustada haldusmenetlusi, loomulikult pidades kinni keskkonnakohustustest jätkusuutlik ähm, kaevandamine on see, mille poole püüdleme. võib-olla oleks võimalik töötada välja ka teatud märgis, nii et see oleks võib-olla üks võimalus. ja äh, viimaks kolmas äh, sammas, ümbertöötlemine, mõningates riikides, äh, paraku ka minu kodumaal Hispaanias on jäätmekäitlus põhimõtteliselt lihtsalt prügi, prügilatesse viimine ja seega raportööri soovitused on tõesti väga huvipakkuvad võib. võib-olla kolmeprotsendiline äh, eesmärk SKT, SKP-st aastas äh, on äh, sobiv, aga igal juhul tervitan seda ideed, et luua ühtne metoodika, et mõõta ressursside kasutamise tõhusust, aitäh. kolleeg Rüübis, palun ka mina omalt poolt soovin tänada kolleeg Püdikohverit. raportis on mitmed olulised punktid. kõigepealt, mis puudutab finantsturgude ja füüsiliste turgude lahutamist, tooraine turgudel on omad arengud. küsimus on selles, kuivõrd läbipaistvad nad on ja kuidas tagada läbipaistvus, kuidas tagada äh, stabiilne jätkusuutlik varustatus. ma usun, et äh, kui liikmesriigid teevad siin äh, koostööd, kui me ühendame oma oskusteabe, siis oleks sellest kindlasti väga palju kasu ja Euroopa Komisjon võiks võtta siinkohal koordineeriva rolli kui me räägime aga jäätmetest, siis on selge, et väga oluline on tagada nende täielik ärakasutamine, ma toetan ka kolleeg Merkiesi seisukohta, meil on vaja luua töökohti, Euroopa peab siinkohal liikuma kaugemale, kui me vaatame aga Natura kaks tuhat, siis see on väga tähtis ma leian, et väga hea on, et kolleeg Püdikofer äh, seadis sel, juhtis sellele tähelepanu, siin ei tohi lasta tekkida vastuoludel, vaid me peame äh, töötama mõistlike la-, äh, kompromisside ja mõistlike lahenduste suunas. ja sertifitseerimissüsteemide ettepanek on ilmselt väga hea ettepanek meil on vaja teatud kindlaid standardeid, see idee meeldib mulle väga. Euroopa innovatsioonipartnerluse osas me peaksime me mõtlema, kuidas oleks võimalik äh, teaduse raamprogrammi raames luua klastreid, koostöö Hiina, Aafrika, teiste selle maailma piirkondadega, siin me peaksime püüdma koos WTO-ga saavutada kahepoolsete eh, kaubanduslepete eh, läbivaatamise WTO-s. me peaksime kasutama WTO-d võimalikult palju ja kahepoolsed lepped on eh, selles osas olulised. raportis on väga tähtis ka ettepanek, mis puudutab äh, see äh, seisukohta, et tooraine nappus on eelkõige tööstuse probleem, aga sellega on seotud ka töökohtade loomine, konkurentsivõime. ma leian, et äh, seda aspekti võiks rohkem rõhutada. artiklis seitse ressursside efekt, tõhus kasutamine on väga oluline, me peaksime mõtlema, mida siin saaks teha Euroopa tasandil loomulikult äh, meil on vaja kõigepealt lähtealust äh, ressursi äh, tõhus, ressursside tõhusa kasutamise mõõtmiseks. komisjonil on siin kindlasti võimalusi selles valdkonnas edasi liikuda, esitada meile no, esimesi mõtteid, kuidas oleks võimalik energiakasutuse tõhusus, ressursikasutuse tõhusust mõõta me peame mõtlema eh, sellele, et eh, meie tegevus ei ohustaks Euroopa konkurentsivõimet. oluline on ka inimeste ostuvõime tagamine. samuti tuleb arvestada globaalsete mõjudega, tööstuse arengutega maailma muudes jagudes seetõttu äh, on äh, tähtis äh, ka innovatsiooni kõikide võimaluste ärakasutamine. me peame olema väga paindlikud lahenduste leidmisel. aitäh! ja komisjonile veel kor-, sõna härra Kusikule suur tänu, härra esimees, tõepoolest teengi väga lühidalt. tahtsin tänada teie komisjoni ja härra raportööri härra Pütikoferit toetuse eest komisjoni strateegiale. tegemist on kolmepunktilise strateegiaga, esiteks ligipääs toorainetele väljaspool Euroopa Liitu, Euroopa Liidu sees ning kolmandaks toorainete kasutamise tõhusus ja ümbertöötlemine, asendamisest juba räägiti, sellest võib-olla ei hakka rääkima, siiski kolm märkust, esiteks partnerlus, äh, algatusi, jah, loomulikult võtame selle teatavaks, ettevalmistustööd on juba alustatud, otsust veel ei ole, aga tööd selles osas teeme tööd. nüüd edasi, ligipääs ressurssidele Euroopa Liidu sees, nagu siin juba öeldi, siis siin on suur hulk pädevust Euroopa Liidu liikmesriikidel või isegi äh, mitte riiklikul tasemel, vaid lausa äh, piirkondlikul tasemel äh, tahaksime loomulikult julgustada liikmesriike kasutama parimaid tavasid, aga palju sellest sõltub äh, nende enda tahtest selles suunas äh, midagi ära teha, näiteks lihtsustada äh, menetlusi, loomulikult me ei kutsu siin üles mitte seadusandlust muutma. edasi, koostöö Aafrikaga loomulikult äh, meie tahame töötada välja selliseid algatusi, millest mõlemad pooled saaksid võita, oleme alustanud läbirääkimisi Aafrika Liiduga, siin valitsemistava Äh, ja ressursid, äh, tegemist ei ole mingisuguse neokolonialismiga, nagu teinekord väidetakse. Äh, ja lõpetuseks sõna veel raportöörile. aitäh, mina sooviksin lühidalt tagasi tulla mõnede konkreetsete punktide juurde, mida siin mainiti kõigepealt aga ma sooviksin kõiki kolleege äh, tänada äh, positiivsete äh, ja, või siis kriitiliste märkuste eest. eesmärgiks on luua ühiselt baas, millelt on võimalik edasi liikuda härra Panajuta, see, mida teie ütlesite Hiinast pikaajalise sõltuvusse sattumise kohta, siis ma päriselt ei nõustuks teiega kümne aasta pärast võib Hiinast äh, saada äh, haruldasi muldmetalle eksportiv maa, nii et ma usun, et me ei tohiks siiski väga palju loota äh, selle peale, et me saame nendel piisavas koguses lähiaegadel äh, haruldase muldmetele me peame äh, arvestama sellega, et me suudaksime ennast ise varustada, aga pikemas perspektiivis me ilma Hiinata ka toime ei tule. Äh, nüüd aga edasi, ma tean, et tööstussektor otsib väga aktiivselt äh, uusi allikaid. ma tean, et vanadest oldme jäätmetest on võimalik leida kolm protsenti metalli, mis täielikult sobib ümbertöötlemiseks samas aga näiteks metallitööstuse jäätmehoidlates on võib-olla veelgi mõistlikum ringi vaadata, sealt võib leida veelgi rohkem metallijäätmeid. mis aga puudutab toorainetega varustatuse kindlust, siis siin on tegemist väga suure probleemiga äh, ma leian, et me võime siin kindlustunde saavutada ainult siis, kui me järgime korraga mitmeid strateegiaid. Jaapanil näiteks on auahne eesmärk lähiaastatel vähendada oma haruldaste metallide tarbimist kolmandiku võrra sest nad ei näe lihtsalt võimalust eh, hankida eh, kusagilt väljaspoolt rohkem eh, ja piisavalt haruldasi muldmetalle, nii et ma usun, et meil on tarvis leida siin tasakaal hanke ja ümbertöötajate vahel. mis puudutab energeetika aspekti, millele viitas härra Kiirek, on minu meelest väga huvitav siin kerkib taaskord küsimus, millised on korduvkasutuse ümbertöötlemise eelised, me peame seda aspekti kindlasti kaaluma. Äh, härra Pents tõstis esile Gröönimaa temaatika. Äh, see on seotud äh, Arktika ruumiga, Barentsi mere piirkonnaga, seda on mainitud punkti artiklis kakskümmend, ma usun, et siin on meil vaja arendada väga aktiivset poliitikat. kui minu andmed on õiged, siis äh, praegu näiteks Austraalia on väga aktiivselt tegev Gröönimaal ja äh, no, äh, seetõttu ma olen teiega täiesti nõus, et me ei tohi jääda siin äraootavale positsioonile see, sellega on muidugi seotud palju probleeme, millega tuleb arvestada, mis puudutab äh, taaskasutamist, ümbertöötlemist, siis ma usun, et me võime siin äh, praktilistest äh, eesmärkidest lähtuda piisavalt selgitada tekstis täpselt, mida me mõtleme kumma all. ma ei ole päris kindel, kas me peaksime Euroopa tasandil eh, kõiki probleeme lahendama, me eh, võiksime osad aspektid jätta siiski eh, lähe-, subsidiaarsuspoliitikast lähtuvalt ka liikmesriikidele lahendada ehm, subsidiaarsuspõhimõte võimaldab lahendada osa probleeme liikmesriikide või piirkondade tasandil no nüüd siis küsimus, kas näiteks Hispaanias on liiga palju eh, territooriumist määratletud Natura kaks tuhat alana, see ei ole päris kindlasti Euroopa tasandi küsimus. Eh, see on küsimus, mis otsustatakse Hispaanias ja siis härra Rüübiki küsimus ressursside maksustamise kohta see võib-olla üllatas mõnda teist, et ma ei ole üldise lähenemise poolt, seda päris kindlasti mitte. selle taga on terve hulk põhimõttelisi kaalutlusi. ma leian aga, et see on küsimus, millega tuleb tegeleda ma olen põhimõtteliselt teiega nõus, et me ei peaks Euroopa Liidus algatama arutelu maksude suurendamise äh, üle, vaid me peaksime äh, probleemi arutama ja äh, leidma, kus on võimalik koormust vähendada. Need olid need kõige olulisemad punktid kus võib-olla on tegemist vastuoludega, aga ma usun, et meil on võimalik jõuda kompromissile, aitäh. Jawohl. Damit haben wir die Debatte beendet. Äh, hästi, sellega on arutelu lõppenud. nüüd veel meeldetuletuseks, kes soovib veel mingeid äh, ettepanekuid esitada, aega veel on kaheteistkümnenda aprillini Äh, kas veame tihja, kas neid tuleb üle viiesaja või veelgi rohkem? jah, äh, nii et kirjutage siis võimalikult palju ettepanekuid, et kolleeg Püdikoferil oleks piisavalt palju tööd. Äh, härra Püdikofer leiab, et tal ei ole selleks siiski nii palju aega, ta tegeleb ka Saksa poliitikaga kõige tähtsam on siiski meeles pidada, et tähtaeg on kaheteistkümnendal aprillil, ütleb esimees ja tänab koosolekul osalemise eest, aitäh!